tere hommikust kõigile! Welcome at our tere tulemast meie komisjoni koosolekule. ma arvan, et võime tööga pihta hakata. First, unless anybody has kui kellelgi pole vastuväiteid meie tänasele päevakorrale, siis ma arvan, et loeme päevakorra vastuvõetuks mul on teile häid uudiseid, sellepärast et kõik kakskümmend meie komisjoni keele profiili keelt on täna ka olemas. ja tõlge toimub nendes keeltes. siis äh, teine punkt päevakorras äh, on kolmepoolsete läbirääkimiste tagasiside proua Bischofit, kes on meie raportöör, ei ole kohal, ta tuleb kell kümme, nii et lükkame selle päevakorrapunkti natukene edasi seejärel koosoleku protokollide heakskiitmine, kui teil ei ole vastuväiteid või kommentaare, siis loeme need protokollid kinnitatuks. ja sellega siis jõuamegi järgmise punktini, töötajate liikuvus ja kvalifikatsiooni tunnustamine reguleeritud kutsealadel. see, tegemist on uuringuga, mida tutvustab meile proua Elena Fristech kes on äh, vanem teadur ja proua Kataliina Adam, Adamis äh, Tšassar, kes on äh, projektijuht Milieu Consulting organisatsioonist. ma loodan, et prouad on kohal ning kui nad on kohal, siis sooviksin neid täna siin tervitada. nii et palun, teil on sõna Um, good morning, my name is Elena Fristersch from Milieu, I am here actually with my hommikust, mina olen Elena Fristersch, olen siin tegelikult kohal äh, kolleeg äh, Laurence Adriansensiga ja tutvustame täna teile uuringut, äh, mille koostasime tööhõivekomisjonile, mis käsitleb tööhõive liikuvust ja kvalifikatsiooni tunnustamist reguleeritud kutsealadel. natukene taustast ka, töö, töötajate liikuvus tugineb töö ning töötajate vaba liikumise põhimõttele, mis on sätestatud aluslepingutes ning see on ka üks osa Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast selleks, et tööturul osalemist ning nõudluse ning pakkumise suhte, suhet parandada ja praegusel hetkel on meil üheksa koma viis aktiivset töötajat liikumas Euroopa Liidus nendest, nendest viiskümmend protsenti on kas Saksamaal või Ühendkuningriigis viimase kümne aasta jooksul on Euroopa Liidu liikmesriikide vahelised liikumised kahekordistunud ning seda on siis äh, olnud üks ühe miljoni ringis kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal. peamised päritoluriigid viimasel aastakümnel on olnud Rumeenia ja Poola, viimase aastakümne jooksul siis jah, seejärel Itaalia, Portugal ja Bulgaaria tulevad nende järel mis on need stiimulid, miks töötajad liiguvad, sellest räägin hiljem. tööpuudus on üks tagant tõukavaid tegureid ja seetõttu on väga oluline, et Euroopa Liidu kodanikud saaksid teha oma tööd oma kutsealal, kui nad teise liikmesriiki liiguvad ning et nende kvalifikatsioone tunnustatakse. liikmesriigid reguleerivad kutsealasid erinevalt ja kutsealade reguleerimise määr, kutsealade liigid, mis on äh, reguleeritud, äh, reguleerimise rangus, kõik see on väga erinev liikmesriigiti. üldiselt võib öelda, et umbes kakskümmend protsenti Euroopa Liidu töötajatest teevad tööd kutsealal, mis on reguleeritud. ehk neil on siis vaja mingisugust äh, sertifikaati või luba, enne kui nad saavad oma kutsealal töötada seda sellepärast, et kaitsta tarbijaid ning kodanikke. reguleeritud kutsealade arv Euroopa Liidus on üle viie tuhande seitsmesaja praegusel hetkel ning kõige rohkem on reguleeritud tervishoiuteenused, sotsiaalteenused, äriteenused, transporditeenused, avalikud teenused ning haridus regule-, kutsealade reguleerimine kuulub liikmesriikide pädevusse, kuid Euroopa Liidul on äh, Euroopa Liidus on tehtud väga palju äh, selleks, et lihtsustada kutsealade reguleerimist äh, liikmesriikide vahel. enne kui liik-, kutsealasid, enne reguleeriti kutsealasid sektorite direktiivis ja kahe tuhande viiekümnendal aastal võeti vastu kutsealadele reguleerimise direktiiv, millega nagu kutsealade tunnustamise menetlust lihtsustati. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal hinnati üle seda direktiivi ning selgus, et on endiselt suuri tõkkeid kutsealade vahelisel tunnustamisel ja need tõkked on tingitud teabe puudulikkusest ning menetluste keerulisest. seetõttu vaadati direktiiv üle, seda muudeti ning muudetud direktiiv võeti vastu kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. liikmesriigid võtsid endale kohustuseks võtta selle üle kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta janua-, jaanuariks meie uuring analüüsis muudatusi ning sätteid selles läbivaadatud direktiivis vaadati, millised on puudujäägid, millised on edunäitajad pärast selle direktiivi muutmist. ning pärast lisaks sellele proovisime me vaadata, kuidas kutsealaste kvalifikatsioonide tunnustamine või tunnustamata jätmine äh, mõjutab teisi tööjõu liikuvust mõjutavaid tegureid ning püüdsime saada paremat pilti sellest, kuidas kvalifikatsioonide tunnustamine mõjutab töötajate liikumist üldiselt tegemist on ühe kõige reguleeritavama sektoriga, äh, kui me räägime tervishoiust äh, ja seetõttu keskendusime just nimelt tervishoiuteenustele, viisime läbi äh, andmeanalüüse, intervjuusid sidusrühmade esindajatega, toimusid ka riikidepõhised juhtumiuuringud, püüdsime erinevaid riike kaasata, peamiseid sihtkohti, peamiseid päritolu riike arvesse võtta ning äh, analüüsida erinevaid reguleerimisraamistikke. vabandust nüüd siis muudatusettepanekud, peamised muudatusettepanekud kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta direktiivis vastastikuse tunnustamise menetlus, liikmesriigid pidid äh, hindama, millised on tõkked kutsealade kvalifikatsioonide tunnustamisele nende koduriikides ning äh, pidid hindama ka seda, kas selle reguleerimise viis ja määr on sihipärased või mitte. võib-olla võiks mõningaid tõkkeid kõrvaldada, seda pidi samuti hindama. see osa uuringust näitas, et äh, reguleerimise mõju hinnangu kvaliteet oli liikmesriigiti väga erinev, mingisuguseid tõsiseid muudatusi pärast äh, äh, süsteemi muutmist äh, ei täheldatud ja kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal võeti selle tulemusena vastu uus direktiiv, millega liikmesriigid peavad viima läbi proportsionaalsuse testi enne reguleerimise vastuvõtmist, et hinnata õigusakti proportsionaalsust ning ähm, reguleerimata jätmise ohte. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta direktiivi viidi sisse veel täiendavaid muudatusi seoses äh, ajutise teenuse pakkumise valdkonnaga, mõningaid nõudeid muudeti või äh, muudeti leebemaks, siis osalise, osaline juurdepääs tuli juurde, mis võimaldas liikmesriikidel äh, mõnedes, mõnede kutsealade puhul saada osalist kvalifikatsioonide tunnustamist osade tegevuste teostamiseks, aga mitte kõigi tegevuste teostamiseks, näiteks keskkooliõpetajad, aga seda sätet kasutati väga vähe. teine muudatus puudutas üldist koolitusraamistikku selle koolistusraamistiku mõte oli, et äh, liikmesriigid lepivad mõningate kutsealade osas vabatahtlikult kokku ühise koolitusraamistiku küsimuses ja siis kvalifikatsioone automaatselt hakatakse tunnustama, aga ainult üks selline koolitusraamistik loodi pärast seda muudatust. ja nüüd on siis äh, nend-, selle selle raamistiku puhul üheteistkümnes liikmesriigis võimalik automaatne kvalifikatsioonide tunnustamine. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kvalifikatsioonide tunnustamise üks peamisi muudatusi oli kutsekaart, kutsealade kaart, mida saab kasutada siis kuue ametiala poolt, medõed nende hulgas, aga seda kaarti on kasutatud ka väga piiratult. näiteks äh, seda on kasutanud äh, ainult üks protsenti medõdedest kes on siis teinud seda EBC ehk kutsekaardi kaudu. nii et tegelikult on väga suured erinevused ja üldiselt võib öelda, et selle tee kasuks osutas osu,, otsustasid väga vähesed. siis äh, veel üks muudatus oli ühtne kontaktpunkt. liikmesriigid pidid looma ühtse kontaktpunkti kuhu kõik liikuvad töötajad said pöörduda kõikide tegevuste tegemiseks tunnustamise menetlusega seoses ja selle eesmärgiks oli, et liikmesriikide kodanikud saaksid ka kogu kvalifikatsioonide tunnustamise läbi viia interneti kaudu, netikeskkonnas. neljas liikmesriigis viisime läbi põhjalikud juhtumiuuringud, kolmes ei olnud see võimalik Äh, ei olnud võimalik äh, kogu menetlust läbi viia interneti teel äh, ja Hollandis oli võimalik seda teha ainult mõningate kutsealade puhul. mõningates liikmesriikides oli menetlus ka ebaselge ning ka keelelised takistused olid probleemiks. informatsiooni pakuti ainult kõnealuse liikmesriigi riigikeeles ja mitte teistes keeltes siis oli veel muudatusettepanekuid selles äh, direktiivis, aga kuna aeg on napp, siis nendest praegu põhjalikumalt ei räägiks. üldiselt võib öelda, et need sätted ja need äh, reformid selles direktiivis äh, ei leidnud eriti suurt kasutamist. aga nüüd vaataksime jälle rohkem üldpilti vaataksime, mis inimesi liikuma sunnib ning kuidas kvalifikatsioonide tunnustamine ja mittetunnustamine mõjutab seda, kas tööjõud liigub või ei liigu, kas see kergendab seda või muudab raskemaks. töö leidmine, tööhõive on üks peamiseid põhjuseid, miks inimesed liiguvad teise liikmesriiki, viiskümmend protsenti inimestest on ühest liikmesriigist teise kolinud sellepärast, et nad on töökoha seal saanud või lähevad töökohta otsima. ainult kolmkümmend protsenti kolib perega seotud põhjustel, aga see hõlmab siis ka neid pereliikmeid, kes tulevad kaasa tööhõive põhjusel liikuva abikaasaga. liikumine töökoha eesmärgil. seal on erinevad mõjutavad tege-, tegurid, palgaerinevused, töö ning elutingimused, õiguslik juurdepääs elamisloale ning tööturule mängivad rolli pärast idapoolset laienemist kasvas liikuvus väga palju ka kahe tuhande neljateistkümnendal, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, kui lõppesid ajutised meetmed, pärast sedagi tõusis liikuvus näiteks medõdede hulgas ning äh, hooldusteenuste pakkujate hulgas. siis veel asjaolud, mis mõjutavad liikumist, on geograafiline lähedus, keeleline lähedus, rohkem liikumist on naaberriikide vahel ning sarnase keelega liik-, riikide vahel. ja piiriülene liikuvus nende, selle puhul võime öelda, et äh, pahatihti lausa keel on olulisem kui äh, palgaerinevused. millisel moel kutsekvalifikatsioonide tunnustamine ja tunnustamata jätmine mõjutab seda liikumist? ühest vastust sellele küsimusele ei ole, meil ei ole ka piisavalt andmeid või piisavalt kvalifikatsioonide andmeid et näidata, milline on tunnustamise mõju võrreldes teiste stiimulite mõjuga või teiste takistuste mõjuga. aga kui me vaatame siis neid vastuvõtja riigi otsuseid, need rohelised tulbad siin, siis võib näha, et viimase viie-seitsme aasta jooksul on tunnustamise määr kasvanud ning trend käib käsikäes nii-öelda ja paralleelselt liikuvuse trendiga. kutsekvalifikatsioonide mittetunnustamine siis ei paista mõjutavat väga palju seda aga kutsealati on suuri erinevusi, samuti ka päritoluriike arvesse võttes. mis puudutab päritoluriike, mõningate Ida-Euroopa liikmesriikide meditsiiniõed ning Horvaatia meditsiiniõed, neid tunnustati rohkem ja võeti vastu kompensatsioonimenetlusi, võimaldati neile täiendavaid, täiendavat koolitust või praktistamist, kuid viieteistkümne liikmesriigi puhul Itaalia, Prantsusmaa, Hispaania puhul oli sama näitaja praktiliselt nullilähedane iseäranis nende ametialade puhul, mis kuuluvad automaatse tunnustamise süsteemi alla, kus koolitus on Euroopa Liidus ju ühtlustatud, näiteks arstide ning medõdede puhul. positiivsete otsuste osakaal oli väga suur, üheksakümmend kuni sada protsenti, kuid nende kutsealade puhul, kus ei ole sellist ühtset koolitusraamistikku, oli äh, positiivsete otsuste arv märkimisväärselt väiksem, nagu näiteks füsioterapeudid, keskkooli õpetajad, kus protsentnäitaja oli kuuekümne ja kaheksakümne protsendi vahel. oluline on juhtida tähelepanu ka sellele, et äh, neid trende mõjutavad äh, väga palju medõed, mis on oluline kutsealade rühm, kus kvalifikatsioonide tunnustamist nõutakse ja see on ka hädavajalik. umbes üks neljandik nendest inimestest, mida analüüsiti, on tegelikult meditsiiniõed. kutsealade, kutsekvalifikatsioonide tunnustamise direktiiv on selles sektoris ähm, leidnud väga positiivse vastuvõtu ähm, meditsiiniõdede enda arvates, iseäranis, mis puudutab Ida-Euroopa liikmesriikidest pärit inimesi ning äh, iseäranis, võttes arvesse seda, et äh, koolitust on ühtlustatud äh, ning on kasutatud direktiivi lisa viis, mis võimaldab automaatselt tunnustada teatavaid koolitusi see kõik puudutab äh, muidugi ainult neid inimesi, kes soovisid oma kutsekvalifikatsioone tunnustada lasta, kes seda taotlesid. kui me vaatame, kui palju tegelikult on aktiivseid liikuvaid äh, töötajaid kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, siis näeme, et see on ainult kümme protsenti inimestest. ehk siis äh, vähem kui kümme protsenti inimestest nõudsid kutsekvalifikatsioonide tunnustamist kakskümmend protsenti Euroopa Liidu tööjõust, mis töötab äh, reguleeritud kutsealal, nende puhul võib küsida, et kas äh, nende puhul on probleeme teabe puudumisega kutsealade tunnustamise süsteemi järele või kas ei ole vajadust selle järele. kui küsisime Euroopa kodanikelt nende arvamust, siis selgus, et teabe puudumine ja kvalifikatsioonide mittetunnustamine on tõkkeks lähtuvalt kahe tuhande neljateistkümnenda aasta Europarameetri uuringust neli protsenti Euroopa Liidu kodanikest püüdsid Euroopa Liidu teises liikmesriigis kas töötada või õppida, aga see ei tulnud neil välja. see võib-olla tundub küll olevat väike protsentarv, kuid kui me teame, et Euroopa Liidu liikuvate töötajate osakaal on ka neli protsenti, nii et äh, siis äh, tegelikult näeme et, et neli protsenti said liikuda, neli protsenti aga ei saanud, ehkki nad seda soovisid, siis see arv järsku ei tundu enam nii väike. Need neli, nendest neljast protsendist, kes siiski ei suutnud teise liikmesriiki liikuda, mainisid kaheteistkümne protsendi ulatuses äh, teabe puudumist ning info puudumist neile arusaadavas keeles, kui peamist tõket ja viisteist protsenti mainisid äh, kutsekvalifikatsioonide mittetunnustamist tulevase tööandja poolt kui peamist probleemi, miks neil see ei õnnestunud. niisiis, kutsealade, kutsekvalifikatsioonide mittetunnustamine iseenesest ei pruugi olla takistuseks, kuid see võib olla takistuseks, et mitte saada oma kvalifikatsioonidele vastavat töökohta kvalifikatsioonide mittetunnustamine on liikuva tööjõu osas äh, probleem, äh, üks kolmandik inimestest, äh, kes on liikunud teise liikmesriiki, tunnevad, et nad on ülekvalifikatsioonid, kvalifitseeritud nende töökohtade jaoks, kus nad töötavad, suur osa nendest on ülikooliharidusega ja töötavad hooldajatena, nii et mitte ainult subjektiivselt, vaid objektiivselt on nad ülekvalifika-, kvalifitseeritud. peamiseks probleemiks paistab olevat keeleoskuse puudumine, kuid samuti kutsekvalifikatsioonide mittetunnustamine, mida toovad välja kodanikud ise peamise probleemina. lõpetuseks, mida võiksin siis teha, mida võiks parandada kõigepealt tuleb parandada juurdepääsu teabele ning äh, teabe liiki, mida pakutakse menetluste kohta seoses äh, Euroopa Liidu reguleeritud kutsealade andmebaasiga palju sõltub sellest, kui täpne ja selge on info, mida liikmesriigid pakuvad äh, oma liikmesriikide kodulehtedel, seda ilmselt tuleks pakkuda mitmes keeles, samuti tuleks uuste töövahendite puhul viia läbi teavituskampaaniaid ning äh, sidusrühmad mainisid ka seda, et Anne-Liisa viis tuleks äh, korrapäraselt ajakohastada, seal on äh, siis sise välja toodud need kutsealad, mille puhul kehtib automaatse tunnustamise põhimõte. samuti tuleks läbi viia täiendavaid uuringuid, jätkata seda tööd, mida on juba tehtud vastastikuse hindamise protsessi kaudu. seda selleks, et liikmesriigid saaksid paremini aru, milline mõju on kutsealade reguleerimisel ja nende vastu võetud meetmetel samuti tuleks põhjalikumalt analüüsida tõkkeid direktiivi muudetud osades. väga raske oli meil andmeid leida, teavet leida. selle kohta, miks direktiivi uusi sätteid on nii vähe kasutatud ja miks sidusrühmad ei ole võimalusest kinni haaranud, nii et sedagi võiks natuke põhjalikumalt uurida. suur tänu! suur tänu teile väga keerulise ettekande eest, äärmiselt huvitavad andmed töötu-, tööjõu, tööturu liikuvuse küsimuses, kallid kolleegid. nüüd on teil võimalus küsimusi esitada, kõigepealt koordinaatorid, palun. Any questions, any remarks on the presentation on the top? küsimusi, märkusi selle päevakorrapunkti kohta härra Pislaru, palun. aitäh selle ettekande eest. ma arvan, et uuringu tulemused on meie jaoks mingil määral halvaks uudiseks. see, mida teie siin esitlesite, siin, mis siin kirjas on, on tegelikult ju see, et üks kõige tähtsamaid meetmeid äh, liikuvuse puhul ja kutsekvalifikatsioonide puhul on jäänud kasutamata. Te esitlesite äh, siin äh, numbreid, jah, olgu võib-olla mäematkajuhtide puhul see toimib, aga muidu üldse mitte, see on vähem kui üks protsenti, kuigi tegemist oli vahenditega meetmest just äh, liikuvuse tagamiseks ja samamoodi sooviti selle meetmega digitaliseerida süsteeme selleks, et oleks võimalik saata siis digitaalseid teavitusi liikmesriikides. ja selle koja liikmena avaldab mulle muret see, mida kodanikud arvavad selle meetme rakendamisest. siin ilmselgelt on puudu öö, tahtest liikmesriikide tasemel. ja mis puudutab meedet ennast, siis tõesti selle rakendamine ei ole olnud kõige parem. mul on teile palve, kas te saaksite anda pragmaatilisi soovitusi? et mis peaksid olema järgmised sammud Euroopa Parlamendi ja komisjoni jaoks just rakendamise puhul, et mis võiks olla need paar-kolm praktilist äh, ettepanekut, mida me võiksime kohe teha? aitäh, me korjame küsimused kokku ja siis äh, anname võimaluse vastata, nii et palun, proua Jongeerius aitäh, aitäh selle uuringu ja ettekande eest, ma arvan, et see on kasulik. minu koduriigis näiteks ei ole võimalik äh, Limburgi provintsis, mis on Saksamaa piiri ääres, minna lapse äh, hoidjaks või lasteaiakasvatajaks Saksamaale või ka näiteks äh, Lõuna-Hollandist Flandriasse. ja see on olnud probleemiks. inimesed küsivad, et miks seda probleemi ei saa lahendada. nii et tegelikult on meil kõige suuremad probleemid just nende nõndanimetatud reguleeritud äh, äh, kutsetega õpetajad, äh, lasteaiakasvatajad, hooldajad ja nii edasi. ning minu küsimus on sarnane kolleeg Pislaru küsimusega. mis teie arvate, mida meie peaksime nüüd ette võtma? kas me peaksime paluma selle direktiivi üle vaadata? või kas see direktiiv ei olegi kõige suuremaks takistuseks? ja võib-olla siis ka sotsiaalpartnerid äh, reguleeritud äh, kutsete valdkonnas peaksid üle vaatama tingimused, kas need tingimused on tõesti vajalikud, mis on paika pandud. nagu näiteks see, et miks ma ei saa minna lasteaiakasvatajana Hollandist Saksamaale tööle, sellepärast et äh, äh Hollandis äh, on eelneva praktika aeg kakskümmend kuus nädalat, Saksamaal aga kakskümmend neli nädalat. nii et äh, mis peaksid olema need järgmised sammud ja et kas tõesti sotsiaalpartnerid peaksid olema need, kes siin haaraksid ohjad eh, ja peaksid omavahel läbi rääkima, kas on vaja reguleerida. proua Hansen, palun järgmisena. aitäh selle väga huvitava ettekande eest. minu esimene küsimus on sarnane kolleegide omadega, et kas teil on äh, näiteid liikmesriikidest, mida me võiksime eeskujuks võtta ja et millist rolli on digisüsteemid mänginud äh, nende kutsete paikapanekul, et kas me saaksime neid kuidagi ka tulevikus äh, kasutada. proua Rafalska, palun järgmisena. aitäh. esimene küsimus puudutab uuringuid. kas äh, seda uuringut viiakse läbi ka tulevikus, sest te keskendusite ainult mõnele liikmesriikidele ning äh, selle uuringu puhul keskendusite te tervishoiusektorile. minu küsimus on, et kas ma ei peaks siin läbi vaatama ka neid sektoreid, kus väga palju äh, inimesed liiguvad, nagu näiteks transpordisektor ja ka äh, ehitussektor võib-olla me arvame, et me saame ainult äh, reguleerimise kaudu inimeste liiklust suurendada, kuid äkki me unustame, et tegemist on isiklike otsustega. inimesed ähm, võtavad vastu otsuse, lähtudes oma pere või seisust või rahalisest seisust. sellest äh, väga palju räägitud, ka geograafilised küsimused, kultuurilised küsimused peaksid leidma arvestust ja samamoodi tuleb hoolitseda selle eest, et inimesed saavad vajalikku informatsiooni. aitäh! ja nüüd äh, teine voor ähm, ning sõna saavad äh, liikmed. härra Foorlas, palun esimesena. aitäh, proua esimees. täna on äh, võrdse palga päev Euroopas ja siin ei ole meil mitte mingit põhjust uhke olla, sest äh, naised teenivad äh, kuusteist protsenti vähem kui mehed Euroopa Liidus keskmiselt. mul on väga lihtne küsimus. Te rääkisite siin sellest, et tuleb parandada juurdepääsu informatsioonile, et peaks olema lihtsam neid veebilehekülgi külastada, aga kuidas te kavatsete ka seda teha? härra Potenga, palun. Oui, merci. Euh, non, ma j'ai, j'ai, j'ai lu... Euh, aitäh! tutvusin teie uuringuga äärmiselt tähelepanelikult ja nägin, et rõhutate määruse positiivset mõju, äh, näiteks palkade mõju ja äh, kvali-, palka, kvalifikatsioonide tunnustamist ja reguleerimisest loobumine ei taga töökoha saamist see on ka oluline järeldus. minu küsimus lähtub natukene sellest, kas siis selles mehhanismis, seda mehhanismi arendades professionaalsete kutsekvalifikatsioonide automaatset tunnustamist puudutavat mehhanismi arendades ei peaks võtma arvesse selle automaatse tunnustamise negatiivset mõju töötingimustele selles riigis, kus mobiilsed äh, töötajad tööle asuvad. see võib olla selline soovimatu mõju, et ei taheta näiteks hakata palkadesse, töötajate kvalifikatsioonide parandamisse, koolitusse või töötingimustesse investeerima. suur tänu, proua esimees, suur tänu teile selle uurimuse eest ka. minul tekkis küsimus, kas on seos selle vahel, mis meie praegu nägime siin ja Erasmuse vahel nende reguleeritud kutsealade küsimuses, iseäranis kutseõppe küsimuses, see võiks olla päris huvitav näha seda, näha, näha seda seost ja seda, kuidas see mõjutab kutsealade liikuvust uh,. Madame Rondivelli. Rondivelli. aitäh. mul on ka küsimus, mis puudutab neid elukutseid, mida uuriti selles uuringus siin uuringus öeldakse, et automaatse tunnustamise menetluste puhul on paika pandud miinimummäärad, miinimumnõuded äh, õppe ja praktika kohta, see on äh, harmoniseerimine. ja et äh, see süsteem toimib päris hästi, et on miinimummäärad väljaõppeks paika pandud. aga ma tahaksin teada, et Nende uuringute puhul, mida uuriti, on tegemist kutsetega, kus liikuvus on väga suur, nii et ma tahaksin teada, mis peaks olema järgmine samm selle kõrval, et me lihtsalt äh, tunnustame automaatselt neid kutseid kas peaks olema mingi institutsioon, mis paneb ka täpselt paika Äh, millised need äh, äh, tunnustamise määrad siis olema peaksid. aitäh nende küsimuste eest ja ma annaksin nüüd sõna külalistele, et nad saaksid vastata. Um, thank you for the questions. Um, for the first question. aitäh nende küsimuste eest kõigepealt äh, tõkked, mis puudutavad seda meedet. ja mis siis võiksid need tõkked olla? üks on praktiline, nimelt äh, teadlikkuse tõstmine. praegusel hetkel sellest meetmest väga palju ei teata ja just sellepärast ei kasutata ka seda väga palju. teiseks äh, on probleeme kasutusega. mõned kasutajad on öelnud, et programm on üpris keeruline. ja lõhed liikmesriikide vahel on suured, on neid, kes kasutavad päris palju ja neid, kes vähem siin liikmesriikide vastutavad ametivõimud äh, saavad reguleerida, saavad äh, määrasid vähendada ja samal ajal Euroopa Liidu institutsioonid saaksid ka teha kampaaniaid teadlikkuse tõstmiseks. teine küsimus. kas on vaja direktiiv üle vaadata? või kas on pigem probleeme rakendamisega? ja et kas sotsiaalpartnereid tuleks rohkem kaasata. kardan, et selle küsimusega ei saa tegeleda Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon. siin vastutavad pigem liikmesriigid, sest see puudutab reguleerimist liikmesriigi sees. nagu see, mida te tõite siin välja äh, Saksa ja äh, Hollandi äh, õdede kohta, et ühel on praktikamäära nõudeks kakskümmend kuus nädalat, teisel kakskümmend neli. nii et see on tõesti küsimus, mis puudutab pigem liikmesriike, nende tahet äh, teatud kutsete puhul nõudeid harmoniseerida. on tegelikult teatud elukutseid, kus väljaõppe tingimusi on harmoniseeritud Need on need automatiseeritud tunnustamised, nagu näiteks arstide puhul ja arhitektide puhul. ja siin liikmesriigid ise saavad äh, siin oma otsuseid ja valikuid teha. praeguseks seda pole aga muidugi tehtud um,. On the question why um,. Yeah, so we need to keep. nii et ähm, peame arvestama sellega, et kutsealade reguleerimine on liikmesriikide pädevuses ja Euroopa Liit ei saa seda väga palju mõjutada seadusandluse kaudu. aga direktiivi uuesti ülevaatamise kõrval palju tähtsam oleks hoolitseda selle eest, et et äh, seda direktiivi hakatakse korralikult rakendama. aastal kaks tuhat kuusteist viidi läbi vastavuskontrollid rakendamise osas ja põhimõtteliselt kõikide liikmesriikide vastu alustati äh, menetlusi just sellepärast, et nad ei ole seda direktiivi korralikult rakendanud. nii et esimeseks sammuks on direktiivi korralik ülevõtmine ja rakendamine mis puudutab väljaõpet ja koolitust, siin tõesti oleks vaja rohkem investeerida digioskustesse. me teame et, et nelikümmend protsenti Euroopa kodanikest ei oma piisavalt piisavalt digioskusi, nii et kui sa tahad siin äh, digitaliseerida tunnustamissüsteemi, aga samal ajal inimesed ei oska seda tunnustamissüsteemi kasutada, sest neil ei ole piisavalt äh, oskuseid. ja nagu eelnevalt öeldud, ka edasised uuringud, siin üks naisterahvas küsis, kas uuringuga jätkatakse. ma loodan, see sõltub, kes palub rohkem uuringuid teha ja kes seda rahastab näiteks Euroopa Komisjonis tööhõive peadirektoraat on selles küsimuses väga palju uuringuid läbi viinud ja nende uuringute tegemisega jätkatakse. nüüd ähm, parimad kogemused liikmesriikidest. näiteks Saksamaal on äh, äh, tervishoiusektoris äh, Äh, süsteem, kus on võimalik võrrelda oskusi ja see tegi tunnustamise väga palju kiiremaks, sest erinevad äh, ametivõimud ja kutseorganisatsioonid saavad nüüd tunnustada, tihti tehakse seda ka nüüd piirkondlikul tasandil. see on tähtis nende riikide jaoks nagu Saksamaa, Itaalia, kus äh, piirkonnad mängivad tähtsamat rolli ja kui see kõik toimub ainult kesktasandil, siis see võtaks palju rohkem aega, nii et see menetluse tsentraliseerimine võib ka vahel, detsentraliseerimine võib ka vahel menetlust kiirendada. siis teine näide, Saksamaa ja Poola on pidanud läbirääkimisi ja tegelikult töötasid välja ka haiglaõdede koolituse ühise koolituse just selleks, et lihtsustada tööjõu liikumist äh, nimetatud kahe riigi vahel. ja see on täpselt see, mida Euroopa Liit peaks tegema, kutsuma liikmesriike üles rohkem läbirääkimisi pidama äh, selleks, et aru saada ka paremini sellest, milliseid oskuseid ja millist väljaõpet on vaja erinevate kutsete puhul seda on EMI süsteemi kaudu tegelikult nüüdseks juba tehtud, aga seda tuleks võib-olla veelgi rohkem välja tuua. siis oli siin küsimus, mis puudutas seda, kas automatiseeritud tunnustamine või harmoniseerimine äh, võib ka negatiivselt mõjutada töötingimusi. kõigepealt ma ei usu, et tunnustamine või harmoniseerimine ise võiksid endaga kaasa tuua dereguleerimise. siin on tõesti miinimum äh, nõudmised paika pandud ja näiteks haiglaõdede puhul tegelikult see tõstaks nõutud oskuste määra. viimastel aastatel on haiglaõdede koolitus väga palju muutunud, esialgu oli see kõigest praktiline koolitus, nüüd Bologna kolm punkt kaks süsteemiga on sellest saanud suisa akadeemiline koolitus. nii et äh, ma ei ütleks, et need süsteemid tooksid endaga kaasa äh, nõuete vähenemise. ja kui direktiivis öeldakse, et ei ole vaja mõjuhinnanguid läbi viia, siis see ei vasta tõele. tegelikult on nõue, et nad peavad mõjuhinnangu läbi viima selleks, et näha, kas äh, riskid äh, töötervishoiule ja julgeolekule oleksid maandatud. ja meie oma uuringus vaatasime ka läbi sellealast kirjandust, mis puudutas äh, reguleerimise mõju erinevatele kutsetele aga olukord erinevates liikmesriikides ja erinevates valdkondades on väga erinev, just sellepärast tuleb neid mõjuhinnanguid läbi viia liikmesriikides ja siis vastavat infot siis liikmesriikide vahel vahetada. Um, with regard to question on uh, if there is an Erasmus program for uh, professional training, eh, siis küsimus, mis puudutas uh, kutseõppeprogramme. see ei ole otseselt direktiiviga seotud, sest äh, see direktiiv puudutab äh, kutse, kutseid pärast väljaõpet, aga tegelikult Erasmus pluss programm äh, pakub siin ka võimalusi ja ka tegelikult Erasmuse enda raames on võimalik äh, praktilist, sellist rakenduslikku õppekava järgida. aga otseselt see ei puuduta selle direktiivi kohaldusala. ehk siis veel üks küsimus, mis puudutas seda, kas liikuvus, töö liikuvas pole isiklik otsus mis tuleneb tööturu seisust ja isiklikest perekondlikest põhjustest. me ei arva, et see kutsete mitte tunnustamine nüüd kuidagi mõjutaks äh, liikumist. näiteks Rumeenia küsitletute puhul keegi ei öelnud, et nad jätavad minemata sellepärast, et kutse on tunnustamata. Nad lähevad ikkagi, lihtsalt kui on tunnustamine olemas, on see lihtsam. väga palju mängib siin rolli palk, näiteks äh, Ühendkuningriigis ja Saksamaal on teatud kutsed, kus on tõesti vaja kas äh, alg- või põhiharidust, aga nende kutsete puhul makstakse Saksamaal või äh, Ühendkuningriigis rohkem kui öö, ähm, näiteks kõrghariduse, kõrgharidust nõudvate kutsede puhul Rumeenias. ja siis kärpemeetmed, mis liikmesriikidele peale sunniti majanduskriisi ajal ja näiteks ka kärped, mida tehti tervishoiusektoris, sundisid sealseid inimesi liikuma ühest riigist teise ja me oleme tõesti näinud, kuidas näiteks Hispaania, Itaalia tervishoiusektori töötajad liikusid teistesse riikidesse pärast seda, kui tehti kärpeid ja näiteks Itaalia ei ole siiamaani sellest väljarändelainest tervishoiusektoris toibunud jah, muidugi tervis, muidugi üldiselt äh, tööturutingimused on väga tähtsad ja mängivad rolli, aga inimesed liiguvad ühest riigist teise, hoolimata sellest, kas nende kutset tunnustatakse või mitte kui aga palgalõhed ei ole väga suured, kui on tegemist kutsega, kus on tõesti väga kõrged nõuded, siis inimesed tegelikult ei liigu, kui nad teavad, et nende kutsetunnistust teises riigis ei tunnustata, vaid nad jätkavad töötamist koduriigis. see oleks meie poolt äh, kõik, aitäh! suur tänu, suur tänu kogu selle info eest, äh, mida te meile andsite aitäh kogu statistika eest ja aitäh soovituste eest meie komisjonile just nende valdkondade kohta, kus me saaksime leida siis lahendusi selleks, et äh, muuta tööturgu ja eriti, mis puudutab siis just tööjõu liikumist, nii et aitäh täna siia tulemast. Äh, aitäh kõikide vastuste eest, aitäh ettekande eest nüüd aga toimub meil väike hääletusvoor. It's not ten o'clock yet. kell ei ole veel kümme, nii et me teeme pisikese kas me teeme pisikese pausi või hakkame kohe pihta? kuidas teile tundub? ootame kella kümneni, nii et neli minutit ootame, siis hääletame ja siis saame informatsiooni kolmepoolsete läbirääkimiste kohta It's ten o'clock, my dear colleagues. kell on kümme, kallid kolleegid, nii et alustame hääletusega. tegemist on väga lühikese hääletusega pidime vastu võtma arvamuse, mis puudutab Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondi kõigepealt hääletame kõikide lõigete üle kirja ettepanekus välja arvatud punkt D ja lõige kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud edasi põhjenduspunkt D, kuue ettepanek, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. lõige kolm kuue fraktsiooni sõnastuses, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame nimeliselt äh, kirja üle muudetud kujul. nii et palun kasutage oma kaarte Ready? Okay. So the vote is open. olete valmis, hääletus algas. Have you all voted? kas te kõik olete hääletanud? ei, proua Jungheerius mitte. okei okay., uh, so the vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud. aitäh So now uh, we get to the point. ja nüüd punkt üks päevakorras, milleks on informatsioon kolmepoolsete läbirääkimiste kohta kaheksa, kaheksa, kolm. proua Bischoff on kohal, nii et saame kohe temalt informatsiooni paluda, nii et palun, raportöör. Yes, good morning everybody and uh, I have tere hommikust kõigile. mul on teile mõningaid häid uudiseid. palun, kallid kolleegid, tegu on väga olulise informatsiooniga. ma tean, et te kõik olete oodanud seda informatsiooni, seega palume proua Bischofil kõneleda. mul on tunne, et kõik on erutatud sellest, et hääletus nii hästi läks. aga lisaks ka seetõttu, et kolmepoolsed läbirääkimised kaheksa, kaheksa, kolme teemal on väga olulised ja liikmesriikides on väga suur huvi selle vastu, et me leiaksime lahenduse toimikule, mis on väga keeruline. läbirääkimistel äh, meil olid tulemused, aga nõukogus see enamust ei saavutanud. seega esimene kolmepoolne läbirääkimise kohtumine on juba aset leidnud Äh, mõlemad pooled äh, avaldasid seekord äh, valmisolekut jõuda konsensusele ning nende läbirääkimistega lõpule jõuda. nagu te teate, siis meie koordinaatorid leppisid kokku mandaadis ning esimeste konverents seda ka toetas, et me keskendume ainult nendele punktidele, mis olid vastuolulised ning kus nõukogus enamust ei saavutatud me ei ava uuesti äh, kogu läbirääkimiste äh, protsessi, sest äh, sellisel juhul me lõpule ei jõuaks. ära tehti väga palju tööd, ähm, mitmes aspektis olime edukad, suutsime kaitsta väga paljut näiteks, näiteks kaheksakümne protsendi ulatuses, mis toimikus kokku lepiti. kuigi mõned inimesed ei ole rahul, siis tulemus on üsna hea aga mõningates punktides on väga palju rahulolematust äh, endiselt jäänud. seega ma tahaksin teid teavitada selle osas, milles me kokku oleme leppinud. me räägime piiriala töötajate äh, toetustest ning see puudutab äh, ridasid kuuskümmend viis kuni seitsekümmend. see on väga keeruline, kuna ka nõukogus on väga palju erinevaid arvamusi me ootame, et nõukogu esitaks meile konkreetsed punktid, millega nad soovivad tegeleda ning variraportööridega teeme hoolikalt ettevalmistusi. praegu aga me ootame, millega nõukogu lagedale tuleb. Te teate, et parlament tegi väga palju kompromisse, aga me saavutasime edu selle osas, mida me tahtsime sisse jätta, seega vaatame, kas me leiame ka siin hea konsensuse. ning teiseks oluliseks punktiks on kohaldatav õigus, siin on väga palju arutelusid käimas ja ma tahaksin teile rääkida nendest, millised äh, read on läbirääkimiste all, nendeks on nelikümmend A, kaheksakümmend viis, kaheksakümmend kuus, siin on väga oluline kaitsta seda, mis me eelmiste läbirääkimiste käigus saavutasime ja vaadata, kas me jõuame nõukoguga kokkuleppele järgmiste kuude jooksul. Äh, Strasbourgis toimus meil esimene äh, läbirääkimiste voor. minu meelest oli see väga avatud õhkkond, me leppisime kokku kohaldamisalas ning nüüd siseneme ka tõeliste läbirääkimiste faasi ma olen endiselt optimistlikult meelestatud, et see on äh, võimalik, aga ma olen ka realist. ma tean, et kõik pooled praeguse olukorraga rahul ei ole ja seega ma arvan, et mõlemad pooled on valmis äh, saavutama head tulemust. aitäh, proua Püšov! Äh, tuletan meelde, et meil on kaks variraportööride kohtumist enne järgmist läbirääkimist, esimene on seitsmendal novembril ning teise, teine toimub üheteistkümnendal novembril üheteistkümnendal novembril toimub ka järgmine kolmepoolne läbirääkimiste kohtumine. aitäh raportöörile, väga tore, et me saame teada, mis parasjagu toimub. ma tahaksin ainult paluda ühte asja. kas raportöör võiks meile rääkida natuke sellest, kuidas on töötu abiraha saamisega, töötu abiraha saamise küsimine ei ole üks osa läbirääkimistest, ma eeldan, ehkki see on olnud teema, mis on kõige rohkem probleeme tekitanud liikmesriikides. Madam Bishop äh,, proua Bishop äh,, võite küsimusele vastata, aga te ei pea seda tegema, sest võib-olla teil praegu vastust veel ei ole. ja võib-olla võiksime selle arutelu jätta variraportööride kohtumise ajaks, kuidas teile paremini sobib kõigepealt äh, uurin, kas meil on veel küsimusi, siis võiksime need kõik kokku koguda, kui ei, siis ma võin vastata. meil ei olnud äh, see päevakorrapunkt mõeldud aruteluks, vaid pigem lihtsalt infopunktina. Äh, nagu ma ütlesin, siis me ootame, mida nõukogu välja pakub, aga saab olema see väga piiratud ulatus, milles koordinaatorid, eh, presidentide konverents ja mõlemad pooled kokku leppisid, et me ei hakka avama läbirääkimisi kõikides aspektides. suur aitäh info eest, proua Bishop. härra Ratta, palun, kas eh, soovisite midagi lisada? midagi küsida, palun? suur aitäh, räägin saksa keeles. tahaksin lihtsalt teada saada kuna ma olen suursaadikute ringist kuulnud, et kohaldusalaga ei olda väga rahul. et kas siis me tõesti saame nüüd lähtuda sellest, et see küsimus on nüüd lõppude lõpuks lahendatud ja me saame edasi tegeleda sisuliste küsimustega. või kas me peame siiski arvestama sellega, et läbirääkimiste ajal ikka ja jälle tõstatatakse uuesti see kohaldusala küsimus selleks, et siis teatud probleemsete valdkondade lahendamiseks nii-öelda vahetusvaluutat saada. nõukogu leppis kohaldamisalas kokku. meil oli väga keeruline arutelu, aga nagu ma ütlesin, siis kaheksa kaheksa kolme puhul ei ole mitte midagi lihtsat. leppisime selles kohaldamisalas kokku. me leppisime kokku nendes kahes aspektis ja eesistuja annab oma parima, et me ei avaks läbirääkimisi kõikides küsimustes. kõigi jaoks siin on oluline teada, et kui me äh, selle piiri ületame, siis on kõik kadunud ja me peame seda meeles pidama, kui me tahame hea kokkuleppe jõuda. meil on liiga palju, meil on miljoneid töötajaid Euroopas, kes ootavad, et meie jõuaksime äh, hea lahenduseni me saame kogu aeg äh, erinevat informatsiooni nõukogult. ja vaatame, kuidas üheteistkümnendal novembril äh, läbirääkimiste käigus asjad kujunevad ja ma arvan, et me võime seda asja põhjalikumalt äh, arutada variraportööride kohtumisel. ma arvan, et see siin ei ole praegu õige koht. meil kõigil on kindlasti kontakte mingisuguste infoallikatega nõukogus, aga vaatame, kuidas asi läheb ja proua Bischoff. läbipaistvus on nendes läbirääkimistes väga oluline, me peame ühte hoidma parlamendina. seetõttu leppisime kokku, et juba pärast esimest kohtumist annan teile aru ning teen seda ka edaspidi. kui teil on mõningaid kommentaare, siis võite neid vabalt avaldada, aga kindlasti uurime oma strateegia võimalusi koos variraportööridega, aga tagame kindlasti, et olete kogu läbirääkimiste protsessi käigus hästi informeeritud suur aitäh ning nüüd jõuame nende ettekannete juurde, mida ma suure huviga ootan. ning äh, selleks on äh, autismispektri häiretega inimeste tööhõive hetkeseis Euroopas, takistused, head tavad ja suundumused. ma olen väga tänulik selle ettekande eest, me kõik teame, et autism on kahekümne esimese sajandi epideemia. minu teadmiste kohaselt äh, oli see varasemalt üks kümnest tuhandest lapsest, aga nüüd on üks viiekümne üheksast sündinud lapsest autismispektriga. numbrid muutuvad üha suuremaks ja viimastel aastakümnendatel aastakümnetel on äh, diagnoosiga inimeste arv oluliselt suurenenud ning äh, seitsekümmend kuus kuni üheksakümmend protsenti autistlikest täiskasvanutest on töötud. on hulgaliselt takistusi, ähm, kuid äh, on väga palju eeliseid, mis autistlikud inimesed muudavad suurepärasteks töötajateks. aga meil on vaja Äh, poliitikaid, mis äh, võimaldaksid meil kohaldada parimaid praktikaid, jagada liikmesriikide kogemusi ning edendada professionaalide koolitamist igal pool sektorites. selleks, et äh, autismi paremini mõista, on meil vaja kvaliteetset teadustööd. seepärast me täna ka siia oleme kogunenud ning kuulame proua Aurelia Barangeri kindlasti te ütlete, kuidas te oma nime õigesti hääldate. ta on Autism Europe organisatsiooni direktor ning ta on siin, et tutvustada meile oma, me, nende teadustöö tulemusi, eelkõige tööhõive äh, hetkeolukorda. Teil on sõna. suur aitäh, proua esinaine, mul on suure, hea meel täna siin olla, ma tahaksin tänada teie komisjoni võimaluse eest tutvustada teile Äh, autistlike inimeste tööhõive olukorda Euroopas. nagu te mainisite, siis tegu on olulise osaga äh, rahvastikust, kes äh, kuuluvad autismispektrisse. üha enam inimesi saab diagnoosi ning inimesed elavad selle diagnoosiga Euroopas. seega räägime erinevatest küsimustest. tuletaksin kõigepealt meelde autismi ja tööhõive olukorda millised on need takistused tööturule sisenemisel, aga millised on nende tugevused ja edufaktorid ning kuidas nende kaasamist tagada. oleme viimasel ajal näinud erinevaid algatusi, eelkõige näiteks uue tehnoloogia kasutusele võtmisel, räägin ka sellest. ning siis annan mõningad soovitused poliitikategijatele nii riiklikul kui Euroopa tasandil kõigepealt natukene meie organisatsioonist, oleme Euroopa organisatsioon, mis esindab hinnanguliselt kolmekümmend kaheksat äh, Euroopa riigi, kolmekümne kaheksa Euroopa riigi üheksakümmend äh, ühendust ning meie eesmärk on äh, levitada teaduspõhist, teaduspõhiseid uuringuid autismi kohta. me edendame teadustööd, üritame koostööd teha otsusetegijatega ning äh, väga hea meel, et äh, Euroopa Parlamendi saadikud on alati olnud äh, väga toetavad. igal aastal toimub meil teadlikkuse suurendamise algatusi ning ka Euroopa Parlamendi liikmed on meid minevikus toetanud ja ma loodan, et te toetate meid ka sel aastal. sest meil leiab aset tööhõivega seotud kampaania. esmalt natuke autismist autismi iseloomustavad raskused äh, sotsiaalse suhtlemise ja suhestumisega. autismispektrisse kuuluvad inimesed, äh, nende äh, käitumismustrid on piiratud, seal esineb korduvaid mustreid. Nad võivad olla väga tundlikud näiteks valgusele ja helile ja see muudab kiires ühiskonnas toimetuleku keeruliseks. kuidas on aga autistlike inimeste tööhõive määraga? kõigepealt üldine tööhõive määr. me teame, et umbes seitsekümmend neli protsenti äh, Euroopa kodanikest on töötavad inimesed, kuid puuetega inimeste puhul on see protsent umbes nelikümmend kaheksa ja nüüd autismispektri inimeste puhul langeb see määr veelgi. meil ei ole veel ametlikke Euroopa äh, üleseid andmeid. aga nagu te ka selgelt välja tõite, siis see on äärmiselt madal. Ühendkuningriigis äh, läbi viidud uuring näitas, et äh, ainult kuusteist protsenti autistlikest inimestest töötas täiskohaga ning kuusteist protsenti töötas osalise tööajaga see ei ole muutunud äh, võrreldes aastaga kaks tuhat seitse. kuigi äh, üldine äh, rahvastiku tööhõive määr on paranenud Euroopas. taaskord, nagu te juba mainisite, siis üle kogu Euroopa Liidu vähem kui kümme protsenti inimesi on töötud paljud äh, nendest autistlikest inimestest, kes töötavad, äh, on tasustamata töökohtadel või kaitstud töökohtadel. seega väga palju on vaja veel ära teha, et olukorda parandada. inimesed, kes vajavad äh, rohkem tuge, nemad statistikasse isegi ei kuulu, nad elavad kas erinevates hooldeasutustes või koos oma perekonnaga, aga nemad vajavad igapäevaselt veelgi enam abi lisaks on uuringud näidanud, et ähm, kuigi äh, autismi, autismispektri inimestel on äh, kõrge haridus, siis nad on endiselt äh, madalapalgalistel töökohtadel, mis ei vasta nende kvalifikatsioonile. millised on siis tööhõive takistused? kõigepealt loomulikult takistuse, mis on seotud autismi endaga. keeruline on saada tööd, kui on äh, raskusi suhtlemisega. Äh, vaatame äh, üsna pea ühte videot, mis selgitab neid suhtlemisraskusi, näiteks tööintervjuu olukorras. lisaks diskrimineeritakse neid inimesi mitte ainult tööturule sisenemise, vaid ka haridusvõimalustega, koolidest kõrvalejäämine või väljakukkumine, nende määrad on samuti äh, kõrgemad, sellepärast et need inimesed ei saa piisavalt palju tuge. lisaks ei ole piisavalt äh, võimalusi äh, kutsehariduse osas. lisaks on eelarvamusi. inimestel on oma ettekujutused autismist. tööandjad kardavad, et see võib töökohas tekitada probleeme, nad ei usalda äh, autistlike inimeste oskusi. ning äh, nagu ma mainisin, siis on ka värbamisprotsessis erinevad takistused. nüüd aga vaatame lühikest videot, mille Äh, meie liikmed on valmistanud ning see demonstreerib äh, väga hästi erinevaid äh, juurdepääsuraskusi, mis autistlikel inimestel on. Please follow me. Congrats on all the awards. So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 So this video illustrates very well some of see video demonstreeris väga hästi mõningaid neid barjääre, mis autismispektri äh, inimestele esinevad. Äh, liiga vähe aega intervjuudel, liiga palju äh, abstraktseid küsimusi, kuigi parem oleks näiteks tegeleda nende konkreetsete oskuste ja teadmistega, mida sellel töökohal on vaja takistuste puhul on ka liiga vähe tuge. nelikümmend kaks protsenti autistlikest täiskasvanutest on öelnud, et nad vajavad äh, tööhõivega seotud tuge, aga ainult kaksteist protsenti äh, sellist tuge saavad. Äh, kolmteist protsenti on öelnud, et see tugi, mida nad saavad, on aidanud neil töökoha leida ja kolmkümmend seitse protsenti on öelnud, et rohkem tuge aitaks neil töökoha leida. kui need inimesed, kes peaksid aitama teil töökoha leida, ei mõista teie seisundit, siis sellest väga palju abi ei ole. me rääkisime nüüd raskustest ja autismiga seotud tõketest, aga oluline on välja tuua ka tugevused. viimastel aastatel oleme äh, aru saanud, et Mm, nende inimeste puhul on meil väga palju potentsiaali. autism tekitab äh, takistusi, aga mündil on kaks poolt ning sellega kaasnevad ka tugevused. uuringud on näidanud, et autismispektrisse kuuluvad inimesed on väga head äh, süsteemide loomisel. Nad suudavad äh, väga hästi keskenduda, nad on visuaalsed mõtlejad Nad, äh, neil on väga palju teadmisi ühes kindlas valdkonnas, sest et nad huvituvad äh, konkreetsetest spetsiifilistest teemadest. Nad võivad olla väga metodoloogilised, äh, nad omandavad väga palju fakte ning nad noh, mõtlevad teistmoodi, mis tähendab, et nad võivad lagedale tulla uuenduslike mõtetega. lisaks on uuringud näidanud, et autistlikud inimesed on panustanud väga olulisel määral teadusesse Nad on loomingulised. Nad on väga ausad ning nad on ka töökohas usaldusväärsed inimesed. nagu öeldud, siis kõik inimesed autismispektris on erinevad, neil kõigil ei pruugi kõiki neid omadusi olla. aga arvesse tuleb võtta, et see spekter on väga laiaulatuslik, seda tuleb arvesse võtta. aga väga oluline on nendele oskustele tugineda, kui tööhõiveprogramme luuakse. ma nii mõningaid põhimõtteid, mis teadustöödes on äh, tuvastatud. selleks, et edendada äh, tööhõive tugiprogramme, on oluline tugineda Äh, autistlike inimeste tugevustele või huvidele. lähenemine peab olema inimesekeskne, individualiseeritud, sellepärast et kõik inimesed on erinevad, tuleb tuvastada äh, nende vajadused, aga ka konkreetsed huvid. Äh, lisaks peab töökohas olema võimalik teha muudatusi, nad võivad vajada vaikset töökohta või hämaramat valgust ja selleks, et inimesed saaksid äh, juurdepääsu tööturule, äh, on anda, vaja anda neile võimalus õppida ja omandada kogemusi erinevate programmide kaudu. tööandjad peavad teadma, mis toimib. Neil on vaja paremaid näitajaid ja juurdepääsu allikatele lisaks on tööandjatel ka vastutus tekitada arusaam töökohas äh, autismi kohta. oluline on alustada juba varajases lapsepõlves, äh, hiljemalt äh, teismeeas, sellepärast et need tõkked kuhjuvad. ja väga oluline on teha tööd ka hariduse ja tööturule ülemineku perioodiga Äh, autistlikke inimesi on võimalik äh, palgata äh, konkuren-, konkureerivates töökohtades. lisaks on meil toetatud töökohad ja ma toon selle kohta hiljem ka näiteid, näiteks Äh, võivad nad olla ka äh, kohandatud töökohtades, meil on võimalik äh, teatud töökoht, koha, kohta muuta, et see vastaks inimese konkreetsetele oskustele. paljud inimesed tahavad olla iseenda tööandjad ja seda just seetõttu, et tööturul ei ole piisavalt palju võimalusi. see puudutab näiteks sotsiaalmajandust, nad loovad kooperatiivid, mis palkavad autistlikke inimesi ning lõpuks on meil kaitstud töökohad. seda ei peeta alati äh, võimaluseks, mis on kooskõlas puuetega inimeste õiguste konventsiooniga kui kaitstud töökoha eesmärk on edendada äh, kutseoskusi, eluoskusi äh, ja nad on avatud tööturule, siis võivad nad olla väga kasulikud äh, mõnedele äh, autistlikele inimestele, kes vajavad rohkem tuge. aga lõppeesmärk äh, peaks olema alati avatud tööturg. milliseid toetamismeetmeid saab kasutada? on vaja nõustamist, spetsialiseeritud nõustamist töökoha leidmiseks aga mitte ainult äh, töökohal töötamise ajal, vaid ka selleks, et äh, töökohta leida. tuleb äh, oskused viia vastavusse erinevate töökohtadega. lisaks on oluline arendada töövestluse oskusi ning oskust kohaneda keskkonnaga. lisaks tuleb tuge pakkuda ka tööandjatele ja kolleegidele Äh, kogu selle töösuhte käigus. välja on arendatud äh, erinevaid programme, eelkõige info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas. näiteks on meil spetsialist Erne Taanis see loodi eesmärgiga luua miljon töökohta autistlikele inimestele Nad teevad koostööd suurte ettevõtetega ja iga autistlik inimene saab äh, viiekuulise koolitusperioodi läbida, enne kui ta alustab tööd. Äh, lisaks edendatakse ka autistlike inimeste palkamise lisandväärtusi, äh, mida see toob näiteks klientidele paljud ettevõtted on liitunud spetsialisterne programmiga, näiteks ja lisaks on meil ka Passwerk ja Oticon. väga oluline on äh, neid inimesi koolitada töökohal ja aidata neil keskkonnaga kohaneda. aga oluline on meeles pidada seda, et äh, mitte kõik autistlikud inimesed ei ole huvitatud äh, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnast, kaugeltki mitte. Need inimesed on väga erinevad ja seetõttu on vaja selliseid tugiprogramme luua erinevates valdkondades. uuringud on näidanud, et autistlikele inimestele meeldivad äh, etenduskunstid, aga ka haldustöökohad, näiteks töökohad ka raamatukogus ja muuseumites. väga oluline on seda äh, meeles pidada. meil on näiteks kolleeg äh, kellele väga meeldib äh, poliitika, aga ta vihkab kõike, mis on seotud arvutitega. nüüd äh, jõuan viimase osa juurde. tahaksin meenutada poliitikaraamistikku Euroopa tasandil. nagu te ilmselt teate, siis äh, kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on ratifitseerinud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni seal on artikkel kakskümmend seitse, mis puudutab tööd ja tööhõivet ja juurdepääsu avatud tööturule. kui ÜRO konventsiooni rakendamist äh, üle vaadati aastal kaks tuhat viisteist, siis äh, vastav komisjon juhtis tähelepanu, et oluline on välja arendada meetmeid, äh, mis aitaksid suurendada teadlikkust puuetega inimeste tööhõive võimaluste kohta ning lisaks on vaja suurendada tööhõive määra avatud tööturul eelkõige inimestele, kellel on äh, intellektuaalsed või äh, psühhosotsiaalsed äh, puuded, mis on täpselt see teema, millest me täna räägime. nüüd ka säästva arengu eesmärgid, näiteks eesmärk edendada tööhõivet ka puuetega inimeste jaoks. lisaks on meil tööhõive võrdsuse direktiiv, mis keelab diskrimineerimise ning meil on ka Euroopa sotsiaalõiguste sammas, kus on äh, tööhõive aktiivse toetuse põhimõte ning äh, tööhõive tugiteenuste loomine äh, puuetega inimeste kaasamiseks tööturul. selline on raamistik, millega töötada, mille abil parandada autistlike inimeste olukorda meil on mõningad soovitused, äh, mida ellu viia riiklikul tasandil. aga need äh, kohalduvad ka Euroopa tasandil. kõik, väga oluline on andmete kogumine. Äh, nagu me näeme, siis väga vähe andmeid on tegelikult praegu töötavate inimeste kohta. oluline on seada eesmärgiks parandada autistlike inimeste tööhõive määra oluline on luua viise, ähm, kuidas pakkuda äh, spetsiaalset tuge ja kuidas ka tulemusi jälgida. oluline on äh, edendada äh, autistlike inimeste potentsiaali ja teha seda just tööandjatele lisaks äh, peame investeerima teadustöösse, äh, et uurida äh, autistlike inimeste tulemusi ja arendada välja tõhusaid tugiprogramme. lisaks peavad nõu, nõustajad olema teadlikud autismi kohta, tuleb edendada juurdepääsu kutseharidusele ja praktikatele, võib-olla pakkuda siin erinevaid stiimuleid tööandjatele lisaks tuleks käivitada katseprogramme, et näha, mis toimib ja luua head standardid. avalik sektor peaks suurendama autistlike inimeste töökogemust ning nad peaksid rohkem palkama autistlikke inimesi teatud riikides on väga oluline tegeleda ka toetuste, nii-öelda toetuste lõksuga. tihtipeale inimesed ei taha äh, töökohta leida, sest nad kardavad toetustest ilma jääda. nüüd mõningad soovitused Euroopa Liidu tasandil. kõigepealt olen oluline äh, Euroopa tasandil võtta vastu äh, jõuline puuetega inimeste strateegia ja me teame, et praegust strateegiat vaadatakse hetkel üle see strateegia peaks tuginema äh, pädevale teadustööle äh, ning puuet, puuetega inimeste teema äh, peaks läbivalt esinema kõikides poliitikavaldkondades. meil on vaja tugevat mehhanismi, seega me ootame selle valdkonna ettepanekuid suure huviga. mis puudutab mõistlikku kohandamist, siis äh, komisjon võib äh, välja pakkuda uue määruse selleks, et kehtestada üle kogu Euroopa äh, ühtlased standardid, et oleks selge, mis on see mõistlik majutus, sealhulgas ka autistlike inimeste jaoks. lisaks tuleb parandada andmete Äh, kogumise viise, äh, andmeid tuleks koguda erinevate puuete kaupa. me loodame, et Euroopa Sotsiaalfond plussi äh, võetakse vastu ja me loodame, et see on jõuline fond, mis kasutab vahendeid puuetega inimeste olukorra parandamiseks oluline aspekt on ka tööjõu vaba liikumine, sealhulgas ka puuetega inimeste vaba liikumine. et need inimesed äh, saaksid samuti seda õigust teostada. praeguseni ei ole, nad peavad läbima erinevaid hindamisprotsesse. ja puude hindamise tunnustamine, äh, ka seda tuleb ühtlustada lisaks tuleb äh, toetada teadustööd, mille eesmärk on äh, toetada autistlike inimeste kaasamist tööturule ja tuleb toetada teadlikkuse suurendamise tegevusi. Äh, ning ka tänane on üks selline võimalus. ja loomulikult äh, tuleb teha koostööd organisatsioonidega, mis esindavad autistlikke inimesi Euroopas. suur aitäh! suur tänu selle ettekande eest! on üsnagi selge, et liikmesriikide vahel on suured vahed seoses poliitilise tegevusega autistlike inimeste küsimuses on liikmesriike nagu Norra, kes teevad palju inimestele äh, heaks ja, ja püüavad äh, autisti integreerida, aga minu koduriik äh, Slovakkia on paraku halb näide, me teeme selles valdkonnas liiga vähe pidasin Slovakkias konverentsi autismispektriga häirete inimeste ning laste küsimuses ning mul oli äärmiselt kahju tutvuda kõikide faktidega, nende inimeste lugudega. et mitte ei jäeta ainult haridusest välja, vaid nad on jäetud kõrvale ka tööturuteenustest, sotsiaalteenudest. meie peamised külalised olid kogukondade esindajad, Aspergeri sündroomiga inimesed, kelle intelligents on suur ja kelle sotsiaalsed oskused seevastu on väikesed. mul oli äärmiselt kahju kuulda, mida neil öelda oli. tavaliselt on nad väga haritud, neil on ülikooliharidus ning nad saavad ühiskonda taas kanda palju panustada, hoolimata sellest, et nad tahavad seda väga teha, ühiskond keeldub nende panust vastu võtmast ning väga paljud nendest noortest inimestest tegelikult panevad toime enesetapu, sellepärast et pidevalt ühiskond tõrjub neid. see on äärmiselt kurb. ja ma tõesti leian kogu südamest, et me peaksime midagi ette võtma. suur tänu teile ja suur tänu iseäranis nende soovituste eest, mille te meile esitasite. nüüd saavad sõna tööhõivekomisjoni liikmed, saate esitada küsimusi. kõigepealt proua Rootsi. suur tänu, suur tänu selle suurepärase ettekande eest. minu küsimus puudutab seda ühte protsenti Euroopa Liidu elanikkonnast, kes, kellel on autismispektri häire ainult kuusteist protsenti autismispektri häirega inimestest on täiskohaga tööl, teiste puuete puhul on näitajad märkimisväärselt suuremad ning mm, nagu me oleme juba öelnud, väga paljud autistid on mm, kõrgema intelligentsiga kui tavaline ning äh, ettekandes tuli väga hästi välja, et inimeste tugevused, oskused jäävad mm, hindamata, äh, töökohad ei oska neid kõrgelt hinnata ja suur osa autismispektri häiretega inimestest ei ole ei tööl, ei haridust omandamas ega koolitust läbimas. Neid inimesi on kujunevatel eluaastatel vähe, liiga vähe toetatud, see on üks põhilisi probleeme, minul on kahekümne kuue aastane poeg kodus, temal on autismispektri häire kooliaastatel oli tal väga raske, ta oli, on äärmiselt intelligentne, ta sai äh, matemaatikas ainult kõige paremaid hindeid ning äh, läks ülikooli. aga paraku tema teismelise eas ja ülikoolis äh, ei toetatud teda piisavalt, nii et ülikooli teine aasta jäigi tema viimaseks ülikooli aastaks. tema vaimse tervise probleemid olid nii tõsised, et ta ei saanud neist kunagi lah-, raporti ja ta ei ole üks erandjuhtum, selline asjade käik puudutab väga paljusid vaimse tervise häiretega, autismispektri häiretega inimesi. minu küsimus teile oleks, et kuidas me saame midagi enamat ära teha selleks, et just kriitilise tähtsusega aastatel, kui need noored on haridust omandamas, siis need noored ei langeks süsteemist välja, vaid me võtaksime vas-, arvesse neid vajadusi, mis neil on ja mida tema raportis ka mainisite, kuidas toetada äh, autismispektri häirega noorte inimeste vaimset äh, tervist on nii oluline kriitilise tähtsusega hariduse omandamise ajal. see mõjutab nende tulevast tööhõivet, nende potentsiaali, kui äh, nende vaimset tervist toetatakse, kaitstakse hariduse omandamise ajal ning äh, tööhõive ajal, siis on hoopis kõik teistmoodi. aitäh! Hoa Langen ja ich ähm, werde Deutsch sprechen. Her räägin saksa keeles. aitäh. aitäh selle suurepärase ettekande eest. Te tegelikult äh, mõne punktiga tegite selle küsimuse väga selgeks. Te ütlesite, et puudega inimesed, autismiga inimesed on kõik isiksused äh, ja väga raske on teha siin üldistusi ja öelda, et üks või teine äh, punkt on see, mis aitab siis nii-öelda aidata ja toetada. kohe alguses tahaksin välja öelda veel seda, et te rääkisite siin ka kannatustest. tahaksin teile öelda ja võib-olla olete sellega nõus, et äh, puuetega inimesed ja ka autismi all kannatavad inimesed ei kannata. lihtsalt äh, äh, neid ümbritsev maailm teeb neile selgeks, et nendega pole kõik korras. nii et ma arvan, et siin on tõesti ühiskonnas vaja väga palju muuta just meie mõtteviisis, et puuetega inimestel, puuetega lastel on kõik hästi ja lihtsalt nende ümbritsevate inimestega pole võib-olla kõik päris korras seda tuleb ka väga selgelt Äh, öelda, et äh, autismi all kannatavatel inimestel on õigus tööle, äh, see on osa inimõigustest ja nagu ka eelkõneleja ütles, neil peab olema õigus haridusele, peab olema täiesti selge, et need lapsed käivad koolis, et see ei ole mingi selline äh, võimalus valida, vaid laste õiguste konventsioon paneb selle paika ja töökoht peab siin kohanduma inimesega, mitte vastupidi. nii et minu küsimus, te mainisite siin juba päris mitut punkti, kus tuleb midagi parandamiseks ära teha. mis teie arvates oleksid siis nii-öelda need parimad näited ja kogemused äh, mille puhul võiks öelda, et ühes või teises liikmesriigis on juba tehtud midagi, mille võiks üle võtta, millest võiks eeskuju võtta, mida võiks toetada, nagu proua esimees ka juba ütles, Norras äh, on asjad päris hästi, aga et tema enda koduriigis on veel päris palju võimalik ära teha, nii et äkki te saaksite seda kommenteerida. aitäh. Mr Kim Poropoulos. härra Kim Poropoulos suur tänu, proua esimees. see ettekanne oli tõesti väga hea. selles ettekandes kirjeldati väga hästi autismispektri häirega inimeste olukorda Euroopa Liidus täna ning ähm, kirjeldati väga hästi ka kõikide puuetega inimeste olukorda tegelikult, just sedasi Euroopas asjad ongi ja selle ettekande käigus räägiti paljudest erinevatest teemadest, võimalustest, nagu näiteks äh, kaitstud töökohad ähm, ja nii edasi. aga autismispektri häirega inimeste vaesus, kuidas on lood sellega? mul on teile üks konkreetne küsimus, aga, aga ka üks ettepanek kõigepealt küsimus. küsimus on siis järgmine. meie oma tööhõivekomisjonis peame tegelema nende küsimustega, mille kohta ettekanne käis, kuidas teie organisatsioon teeb koostööd teiste organisatsioonidega, kes tegelevad puuetega inimestega selleks, et ise probleemide vastu võidelda. see teema ei ole ju tegelikult äh, ainult autismispektri häiretega inimeste teema või probleem, vaid puudutab kõiki puuetega inimesi. ja kas äh, võiks korraldada rohkem teavitust, äh, üldisemat ka teavitust puuetega inimeste organisatsioonide poolt. see ei puuduta mitte ainult autismispektri häiret, vaid, äh, vaid, vaid ju kõiki puuetega inimesi, eks ole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 ettekand-, esindaja ettekannet <laughs> ja tõesti, meil on jäänud palju teha pärast seda ettekannet. Äh, juba teie ise, proua esimees, mainisite liikmesriikide vahelisi erinevusi, mainisite omaenda koduriiki, minu koduriigis Poolas ei ole ka olukord kaugeltki mitte roosiline. viimastel äh, aastatel oleme me siiski mõndagi saavutanud ja ma arvan, et peamiseks probleemiks on see, kuidas me autismi suhtume. ma arvan, et inimestel on oma eelarvamused, vaimsed tõkked ja paistab, et me kardame lihtsalt neid, kes on meist teistsugused pelgame neid inimesi, kes äh, toimivad teistmoodi või võivad toimida teistmoodi, kui meie seda ise saame. ja ainukene viis, kuidas me sellest barjäärist üle saaksime, on teavitustöö, sotsiaalsed kampaaniad, mis muudavad inimeste mõtteviisi. ma arvan, et meie peamiseks tõkkeks ongi see äh, tõkkest, need, need tõkked, mis on inimeste peas me oleme maininud äh, erinevaid võimalusi, kuidas inimesed äh, saaksid tööd, ka autismispektriga inimesed ja kõige peam-, peamine moodus, kuidas seda saavutada, on hariduse kaudu, peaks selleks tuleb kasutada ära Euroopa Liidu vahendeid. me tahame, et inimesed, kellel on autismispektri häire, saaksid samuti tööturul osaleda. kuulsime siin et, et seitsekümmend viis protsenti autismispektri häirega inimestest, kes on ülikoolihariduse omandanud, saavad töö sama näitaja keskharidusega autismispektri häirega inimeste puhul on nelikümmend viis ja veel madalam on see näitaja põhiharidusega inimeste seas. autism töökohal on raamat, mis on väga oluline, seda ja selle sarnaseid tuleks veelgi üllitada. veel üks asjaolu. kaitstud töökohad oleks kindlasti üks lahendus, kui kus töötajal oleks oma vahendaja või nõustaja autismispektri häirega inimeste jaoks, et aidata nendel inimestel töökohta leida ja sellele töökohale ka jääda. selle ettekande jooksul räägiti ka toetuste lõksust nõndanimetatud lõksust, mis võtab autismispektri häirega inimestelt stiimulid tööturule tulla. ma ei tea, kas teie eksperdina võib-olla võiksite rääkida sellest olukorrast, võib-olla te teate, kuidas see lõks tekib ja kuidas sellest välja tulla. Poolas on väga palju autismispektri häirega inimesi, kes on just nimelt sellesse lõksu sattunud ega pääse sealt kuidagi välja ja tööturule tagasi. proua Tura Fernandes, palun eh, Ferrandis, aquí, Dura Ferrandis. Está bien. I m sorry, Ferrandis, please. Thank you very much. proua Dura Ferrandis parandab kõneleja, räägin hispaania keeles. Ähm. kõigepealt ähm, tahaksin tänada meie tänast esinendajat, ähm. aitäh, et ei äh, rääkinud mitte ainult äh, nendest raskustest, millega peavad vaeva nägema autismispektri häirega inimesed, vaid ka rääkisite autismispektriga häirete, häirega inimeste potentsiaalist. sageli me keskendume probleemidele, puudujääkidele, aga potentsiaal jääb tähelepanu alt kõrvale. mulle meeldib, kuidas te tõite välja parema lõimimise selleks, et nende inimeste potentsiaali paremini välja tuua. nagu siin juba korduvalt on öelnud liikmesriikides on olukord väga erinev, mis puudutab äh, selliste inimeste tööturule lõimimist äh, ning ühiskonda lõimimist minu küsimus teile oleks järgmine, kas teil on konkreetsed andmed äh, selle kohta ja kas te olete neid andmeid analüüsinud, kas olete võrrelnud erinevate liikmete olukorda, erinevate liikmesriikide olukorda ja mis äh, on need tegurid, mis mõjutavad lõimimist äh, riikides kõige rohkem? kas on mingisuguseid ühistegureid, jah, loomulikult haridus, kaasavad ettevõtted, konkreetne õigusraamistik, millega on tagatud toetus autismispektri häirega inimestele kas teil on riigipõhiseid andmeid? mille kaudu saaks välja tuua need tegurid, mis mõjutavad sotsiaalset äh, lõimimist või teil ei ole seda infot? kas oleks selles valdkonnas võimalik võib-olla midagi Euroopa raamistiku näol ära teha? on veel palju puuetega inimesi, olen sellega nõus aga me peame lähtuma erinevatele rühmadele lähtuvalt nende spetsiifikast, sellisel moel tuleme me enda väljakutsetega kõige paremini toime. kolleeg Pislaru, palun. räägin rumeenia keeles, ütleb härra Pislaru. În uh, ceea ce privește subiectul uh, autismului, aș putea spune că uh, pentru mine are o semnificație aparte, având în fapt... mis puudutab tänast teemat, autismi, siis äh, tegemist on tegelikult üsnagi erilise teemaga, sellepärast et meie peres on ka inimene, äh, kes äh, küll lahkus meie seast noorena epilepsia tõttu ja just ajal, kui ta otsis töökohta. see, mis meie peres juhtus, Äh, aitas mul mõista, et sellistel inimestel puuduvad väljavaated. me võime sellele probleemile läheneda kahe vaatenurga alt, kõigepealt lähtuda diskrimineerimisest ja õigustest. mõningad õigused peavad olema tagatud, need mõningad õigused sellel inimesel või autismispektriga häiretega inimestel üldiselt on omad õigused. aga siis on ka õigused, mida ei, ei austata ühiskonnas, lihtsalt julmalt ei austata ja toimub diskrimineerimine. ja nendele inimestele ei anta lihtsalt võimalust ühiskonna ellu panustada. nii et äh, sellest lähtuvalt võib äh, jah öelda, et nende õigusi äh, eiratakse. aga juhiksin tähelepanu veel ühele teisele asjaolu, mis on seotud otse meie pädevusega Tööhõivekomisjonis Euroopa Parlamendis. nimelt puuetega inimesed tuleb ühiskonda lõimida ja ka autismispektriga häired tuleb, häirega inimesed tuleb ühiskonda lõimida ja mitte haletsusest või oma südametunnistuse pärast, vaid sellepärast, et investeerida omaenda ühiskonda. Need investeeringud tuleb teha ja seda tuleb teha kolmel tasandil vähemalt. hariduse kaudu, nagu ütles eelkõnelenud kolleeg, tuleb investeerida tead- ja see on investeering ka ka tervishoiu mõttes tegemist on üsna erilise haigusega, mille sümptomeid tuleb arvesse võtta ning samuti on tegemist investeerimisega tööhõivesse, sellepärast et äh, need tööinimesed peavad leidma meie ühiskonnas endale koha ja ka töö. kõige suurem raskus praegusel hetkel Euroopas seisneb selles, et suur osa ühiskonnast toonitab ainult õigusi, aga meie tähelepanu alt jäävad kõrvale teised tegurid, teised võimalused ja me unustame ära selle, et tegemist oleks investeeringuga. ning meie Euroopa Parlamendis peaksime tegema konkreetsed ettepanekud, näiteks kasutada ära InvestEU-d selleks, et investeerida sotsiaalinvesteeringuid teha, need on Euroopa Investeerimispanga poolt tagatud sotsiaalsed investeeringud, mida saab kasutada selleks, et kõikides ettevõtetes ja kogu ühiskonnas paremad töötingimused tagada, et võimaldada kõikidel, ka nendel inimestel ühiskonda integreeruda paremini. ma soovin kogu südamest, et selle õigusloomelise ametiaja jooksul võiks Euroopa Parlament oma panuse teha nende inimeste lõimimisse ja mitte ainult lähtudes äh, õiguste rikkumisest ning diskrimineerimisest, vaid sellest, et tegemist on äh, investeeringuga meie oma ühiskonda. presidente, davvero molto interessante, e stimolante. härra Majorina Äh, suur tänu selle äärmiselt äh, inspireeriva äh, arutelu eest, tahaksin tänada ka meie tänast külalist kogu meile edastatud teabe eest ning ähm, tähelepanekute eest. rääkides autismist, räägime me tegelikult erinevatest tingimustest ja tuleb arvesse võtta ka näiteks elutingimusi. meie peame aga ise mõtlema selle üle, mida me saame teha selle asemel, et ähm, esitada küsimusi meie külalisele, on mul ettepanek hoopis meie esimehele. meie komisjonis räägime ja räägime täna kui ka tulevikus väga palju miinimumpalga küsimusest. me peaksime kasutama siis ära erinevaid võimalusi selleks, et integreerida töötingimusi üle kogu Euroopa Liidu äh, selle nimel, et kõigil oleks väärikas palk. ja mis puudutab puuetega inimesi, siis äh, ärgem unustagem ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni seda tuleb kasutada selleks, et tagada piisav abi, teave, poliitiline toetus kaasamiseks, selleks abimeetmed selleks, et tööturule tuua neid inimesi ning meie roll peaks olema kõike seda edendada. meie peaksime paika panema miinimumpiirid, millest madalamale enam langeda ei saa. me peame seda tööd jätkama oma komisjonis ja me peame mõtlema nendele tingimustele, milles puuetega inimesed elavad paljudes liikmesriikides. liikmesriikide poliitiline tegevus ei ole nende aitamiseks piisav ning on riike, mis on selles vallas üsnagi palju teistest maha jäänud. ma arvan, et meie peaksime olukorda parandama, miinimummäärasid paika pannes, aitäh. Madam Rafalska. proua Rafalska, palun suur tänu. minu tänusõnad meie eksperdile. aitäh äärmiselt asjatundliku ja ütlemata huvitava ettekande eest. tahaksin teid tänada kogu südamest ning ähm, mainida samas ühte asjaolu, mis on praegu tähelepanu alt kõrvale jäänud praeguses arutelus. me räägime autismispektri häirega inimestest tööturul kuid ma arvan, et nende aitamiseks tuleb kindlasti panustada varasesse diagnoosi ning sekkumisse. sellisel juhul saame nende eest paremini hoolitseda, neid harida paremini, nagu kolleegid on maininud, võtta arvesse nende vajadusi, nende erilisi vajadusi ning võtta sellest lähtuvalt vastavaid meetmeid. minu Poola kolleeg mainis siin nõndanimetatud toetuste lõksu ning äh, puudulikke töövõimalusi autismispektri häirega inimeste jaoks ähm, ning äh, nende teemade üle tuleb kahtlemata mõelda. korduvalt on täna öeldud, et liikmesriikide olukorrad on äärmiselt erinevad ja puuetega inimeste tööhõive on väga erineva tasemega see on seotud ka asjaoludega, et meie sotsiaalsed probleemid on erinevad ning meie sotsiaalsete probleemidega toimetulemise viisid on erinevad. probleem, millest täna räägime, muutub iga päevaga üha akuutsemaks ning äh, me peame otsima häid tavasid, millest lähtuvalt probleemi lahendada. meie tänane ekspert mainis ühte pilootprojekti nii palju kui mina tean, siis meie eesmärgiks on miljoni töökoha löömine autismispektri häirega inimesele. ma tahaksin kuulda, kui palju inimesi on saanud kasu sellest pilootprojektist praegu ja kas on edulood tulevikus? E, e, suur tänu, ütleb proua Zalevska. aitäh tänase arutelu eest tahaksin tänada meie külalist Autism Euroopa organisatsioonist. meie peame härjal sarvist arvama järgnevate aastate jooksul mm. -hmm. minu ettepanek äh, oleks, kas me ei peaks võtma ühendust kõikide organisatsioonidega, kes äh, tegelevad äh, erivajadustega inimestega, me ei räägi siin puuetega inimestest, meie oleme juba Poolas keelekasutust muutnud, me räägime erivajadustega inimestest. Äh, neil on vajadused, me määratleme neid vajaduste kaudu. sellepärast, et nüüd oleme lõpule viimas Euroopa erivajadustega ning kaasava haridusega tegeleva organisatsiooniga koostöös tehtud projekti ja nende kogemused näitavad, et tuleks teha igal pool peaaegu sedasama asja, aga lihtsalt individuaalse nurga alt. näiteks autistlike laste jaoks on vaja eraldi koolilaudu ning arvesse tuleks võtta, nende jaoks on võib-olla vaja eraldi kooliõpikuid ja kõik inimesed peavad kuulma. erivajadustest ja seda me püüame Poolas ka teha, Pooli, äh, Poola ministeeriumite tasandil me teeme koostööd ning me võime teile rääkida nendest erinevatest saavutustest, mis on, mis ja kõik meie kogemused näitavad, et äh, tuleb lihtsalt teha erivajadusega inim-, vajadustega inimestega äh, koostööd, ei ole tegelikult mingisugust ühest lahendust kõigile. ja meie külaline rääkis seda ka, tegelikult, et äh, tegemist on erinevate inimestega, lähenemisviis peab olema individuaalne, nii nagu meie puhulgi. täpselt samamoodi on erivajadustega inimestega. see muidugi maksab päris palju nelja ja poolest miljonist lapsest on kakssada tuhat erivajadustega lap-, last ning me oleme kaheksa miljonit Poola slotti suunanud just nendesse kõrgete vajadustega lastesse neid vahendeid ei saa millekski muuks kasutada ja kui me räägime siin headest soovitustest, siis kui meie oleme, suudame olla teistele eeskujuks, siis suudab neid eeskujusid, saame me neid eeskujusid ka mujal rakendada äh, ning seda saab teha ka organisatsioonide kaudu, kes saavad vahendeid Euroopa Liidust. suur tänu, proua esimees. aitäh ka meie külalisele, aitäh selle väga põhjaliku analüüsi eest. meie Euroopa Parlamendi saadikud äh, peame teid äh, tänama. umbes viiskümmend aastat tagasi ka minu koduriigis Küproses äh, autism tähendas seda, et inimesi peeti vaimupuudega inimesteks ja keegi ei teadnud, kuidas nendesse suhtuda ja nüüd käivad need lapsed tavakoolides ning äh, suhtlevad tavaõpilastega, äh, kellele on selgitatud, mis on nende laste erivajadused ja et nad peavad oma äh, klassikaaslast aitama. nii et tõesti tuleb teavitada aga isegi kui me kümme tundi räägime teavitustööst, Äh, ei saaks me sellest küsimusest nii hästi aru, kui äh, see lühike film, mida me nägime, see minutiline film näitas väga hästi, mida tähendab autism. ja just sellepärast äh, peaksime võib-olla nende väikeste videotega jätkama, väikeste esitlustega, mis näitavad, mis on autism ning ma arvan, et sellest oleks väga palju kasu tõesti tuleb teadlikkusega tegeleda, aga seda tuleks teha väga konkreetselt. meil on veel kaks küsimuse esitajat. kõigepealt härra Saliva, palun. ja siis proua Vind. suur tänu kõigepealt meie külalisele selle ettekande eest, see oli tõesti väga huvitav sest äh, me saime nüüd ka aru, kui tähtis on see, et me pöörame tähelepanu puuetega inimestele ja sellele, kuidas neid paremini integreerida Euroopa Liidu tööturule. me ei või sellest äh, mööda vaadata. seitse miljonit inimest Euroopa Liidus kannatavad äh, autismi all ning ma tõesti arvan, et me peame muutma enda käitumist äh, puuetega inimeste suhtes ja see kõik algab haridusest. sest me oleme näinud, et kui inimesed ei saa haridust, siis on neil probleeme ka tööturul. seega me peaksime ära äh, kasutama äh, Äh, haridussüsteemist tulenevaid võimalusi, tööturust tulenevaid võimalusi, me peame tööandjatele rohkem selgitama, mida tähendab autistlike inimeste tööle värbamine ja kuidas seda positiivseks äh, pöörata. tõesti, kui me neid inimesi ei integreeri tööturule, siis me ei lahenda ka mitte midagi, meil on vaja rohkem vahendeid, sest äh, meil on tõesti üha rohkem puudega inimesi Euroopa Liidus ja seega me peame aru saama, et me ei tohi neid inimesi kõrvale jätta, nad saavad anda väga väärtusliku panuse. me peame välja töötama tegevuskava ka Euroopa Liidu tasandil ning väga tähtis on, et me jätkaksime investeeringuid kaasavasse haridussüsteemi, kuhu on siis tõesti kaasatud äh, erivajadustega inimesed ja samal ajal on väga tähtis äh, anda töövõtjatele informatsiooni selleks, et nad teaksid ka täpselt, millist äh, väärtust äh, kujundavad tööturu jaoks ka erivajadustega inimesed. aitäh ja proua Vind, palun järgmisena. Thanks for the very, very good presentation. aitäh selle väga huvitava ettekande eest, jätkan taani keeles. meil on juba praegu direktiivid, milles on sätestatud, et ei tohi kedagi teistmoodi kohelda, kedagi ei tohi diskrimineerida, aga paraku ikka diskrimineeritakse kogu aeg. miks on olukord selline, et ettevõtted ei võta tööle autismispektri häirega või teiste erivajadustega inimesi? kas sellepärast, et nad arvavad, et see on liiga keeruline? et ähm, sellega on liiga palju jama, neil ei ole selleks aega, neil on liiga kiire. kui on nii kiire, et ei ole sellisteks algatusteks aega, siis ma arvan, et äh, tegelikult äh, on väga palju teisi inimesi selles samas töökohas, kellel ei ole väga hea olla. nii et selle kallal tuleks töötada. meil on vaja eeskujusid ja võib-olla võiksime teha mingisuguse filmi eeskujudest ettevõtetest Euroopas, kes on aru saanud äh, sellest ning võtnud tööle autismispektri häirega inimesi ja näidanud mida autismispektriga häirega inimesed oskavad. me peaksime neid häid eeskujusid välja tooma ja selle kaudu võitma. me ettevõtted võtavad tööle autismispektriga häirega inimesi äh, sellepärast, mida nad suudavad, äh, mida nad oskavad tänu nende oskustele, mitte sellepärast, et äh, keegi tahaks uhkustada sellega, et ah oh,, meil on nii palju erivajadustega inimesi tööl me tahame ikka selliseid ettevõtteid, kes äh, on võtnud need inimesed tööle sellepärast, mida nad oskavad ja võib-olla praegu ei räägita erivajadusega inimestega inimeste palgast, äh, autismispektriga häirega inimeste palgast, vaid räägitakse miinimumpalgast ja see on õige, sellepärast et tegemist on täpselt samasuguste inimestega nagu kõik teised, kes peavad saama palka selle eest, mida nad oskavad, mida nad suudavad aga meil on vaja ka eeskujusid noorte jaoks, kui autismispektri häirega noored inimesed ei äh, näe, et teised on olnud edukad, nad teised on saanud töökohad, siis miks nad üldse peaksid haridusteele asuma? meil on vaja näiteid, suurepäraseid eeskujusid äh, nendest autismispektriga häiretest, kellel on huvitavad töökohad, et näidata noortele, et nemadki suudavad seda teha, meil on vaja siis neid äh, eeskujusid nii ettevõtetele kui ka autismispektri häirega noortele. Uh, jah, aitäh, meil on tõesti uh, uh, kogemusi liikmesriikidest ja ka ettevõtteid, mis võtavad tööle autistlikke inimesi, Aspergeri sündroomiga inimesi ja ka on üks um, ettevõte Silicon Valley's, mis on vägagi tuntud just selle poolest, et ta annab võimaluse autistidele. see on meie jaoks suurepärane uudis, me peame tõesti vahetama siin neid äh, kogemusi ja siis üksteisest eeskuju võtma. see on tegelikult üheks suureks võimaluseks, aga samal ajal ka suureks äh, probleemiks liikmesriikides. et äh, töövõtja annab tööd autistile, Aspergeri sündroomiga inimesele ja ta tegelikult saab sellest ainult võita, mitte kaotada, aga sellest on vaja aru saada. nii et tõesti, me peame muutma oma poliitikaid autismi äh, suhtes. kõikides liikmesriikides tuleb tagada korralikud diagnoosimissüsteemid, seda tuleb teha võimalikult vara, teiseks tervishoiu ja sotsiaalteenused mitte ainult autistidele, vaid ka nende perekondadele, kellel on vaja lahendada palju probleeme. kolmandaks teraapia, mis ka toimiks just äh, väikestele lastele suunatud teraapia. näiteks Slovakkias lihtsalt ei pakuta sellist teraapiat. vanemad peavad selle eest maksma ja see on väga kallis ning nad ei saa seda endale lubada. ja just sellepärast nende lapsed ei saa mitte mingit abi. neljandaks äh, haridus, äh, mis käib käsikäes sotsiaalse kaasatusega me ei saa rääkida sotsiaalsest kaasatusest, kui me ei äh, taga autistlikele lastele korralikku kooliharidust. ja lõpetuseks äh,, aga see pole vähem tähtsam, et need tööhõiveteenused, millele meie peaksime keskenduma, sest ainult äh, toimiva tööhõivepoliitikaga saame me aidata autiste ja nende perekondasid ja tegelikult ka töövõtjaid, sest meie peame olema need, kes neid aitavad, nende teadlikkust tõstavad ja selleks, et nad tõesti saaksid ka siis nii-öelda äh, puudega inimesi tööle võtta ja nüüd ma annaksin uuesti sõna meie külalisele selleks, et ta vastaks kõikidele teie küsimustele. aitäh nendele küsimuste esitajatele, sest tõesti see näitab, kui suur on meie huvi selle küsimuse vastu. aitäh kõikidele Tööhõivekomisjoni liikmetele tagasiside küsimuste ja ettepanekute eest. Te tõite väga hästi välja selle, et meil on vaja laiapõhjalist lähenemist selle küsimuse lahendamiseks. see ei puuduta mitte ainult tööhõivet, vaid ka varast sekkumist, kiiret diagnoosi korraliku koolihariduse andmist, õiguste tagamist, sest kui laps panna kaasavasse kooli ilma toetus, toetuseta, siis sellest ei ole mitte mingit kasu. peale selle tuleb ühiskonna lähenemist autismile muuta. peame suurendama mõistmist ning äh, veel üks asi mida tahame rakendada järgmisel aastal. nimelt me tahame alustada äh, teavituskampaaniat ja me loodame, et Euroopa Parlament toetab äh, meid, jääme teiega ühendusse. üks liikmetest äh, mainisin äh, üleminekuaega, tõesti, meil on vaja paremaid sotsiaalteenuseid just üleminekuajaks Äh, selleks, et inimesed ei oleks vastandatud väga raske olukorraga. tõesti, laste õiguste konventsioon mängib väga tähtsat rolli kogemuste vahetamisel. me teame, et on riike, mis on päris kaugele juba läinud, Skandinaavia riigid, Ühendkuningriik, aga sellegipoolest kõik ei ole veel hästi ka nendes riikides ja ka mainitud riikides veel inimesed võitlevad. nii et praegu ei ole meil ühte lahendust kõikidele probleemidele ja just sellepärast on väga tähtis, et me jätkaksime uurimistööd ja vaataks, millised programmid äh, pakuvad siis parimat äh, lahendust. samamoodi tuleb novaatorlikke uurimisprogramme toetada. Te mainisite seda, et me peame tõesti tegelema kõikide puude vormidega ja tõesti teeme koostööd erinevate puuetega inimeste äh, ja nende toetamisorganisatsioonidega ning äh, me avaldame ka soovitusi, mida toetavad siis ka puuetega organisatsioonid. Äh, aitame välja töötada ka puuetega inimeste toetamise strateegiaid. ma ei tea, palju te mulle aega annate, aga oleme valmis teiega koostööd jätkama selles küsimuses. võtke meiega julgelt ühendust, kui soovite meie algatusi toetada ja hea meelega teeme teiega koostööd. aitäh täna siia mind kutsumast. aitäh tulemast ilmselgelt ähm, see küsimus huvitab tööhõivekomisjoni väga. tegemist oli esimese kohtumisega, ilmselgelt mitte viimasega. ja ma olen veendunud, et äh, selles küsimuses äh, jätkame me arutelusid siin tööhõivekomisjonis, nii et aitäh täna siia tulemast And the last presentation would ja viimane ettekanne täna on ettekanne komisjonilt äh, delegeeritud määrus, mis muudab äh, lisamäärust, mis puudutab sotsiaalfondi ja öö, äh, see puudutab siis äh, Äh, hüvitiste äh, hüvitamist äh, komisjoni poolt liikmesriikidele. meil on siin proua Adriana Sukova, kes esitleb meile siis komisjoni ettekannet. aitäh, proua esimees, lugupeetud parlamendisaadikud, ma me, esitan teile kaheksandat muudatust äh, delegeeritud äh, määrusele, mis võeti vastu aastal kaks tuhat viisteist. ja ma esitlen teile kõigepealt seda meedet äh, ja siis räägin esialgse delegeeritud aktide ettepanekud Äh, kui, millised on olnud arengud, kui palju meil kasutatud lihtsustatud kuluvõimalusi ja kui paljud liikmesriigid on puudutatud nüüd sellest kaheksandast äh, muudatusest. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ESF-i määrusega on paika pandud see, et komisjon võib delegeeritud määruseid ja akte vastu võtta äh, lihtsustatud kuluvõimaluste jaoks, seda siis erinevate programmide ja liikmesriikide jaoks ja see võimalus, et delegeeritud akte vastu võtta annab liikmesriikidele ja kasusaajatele võimaluse tagada õiguslik järjekindlus. see on väga tähtis ka riiklike ametiasutuste jaoks, sest need on avalikud, siin saab kasutada ka erinevaid raamatupidamisvõimalusi, sellepärast et lihtsustatud kuluvõimalusi kaotatakse. kasutatakse ainult nende kulude hüvitamiseks, Äh, mida siis nõutakse komisjonilt, nii et äh, koha peal pakutakse finantsabi ja siin selle puhul ei viida enam komisjoni poolt läbi auditeid, et ainult teatud äh, tegevuseks on võimalik seda lihtsustatud kuluvõimalust kasutada nüüd need paušaalsummad äh, ja kulud, äh, nende kohta teevad ettepanekud liikmesriigid vastavalt oma andmetele ning meie siis analüüsime seda väga põhjalikult. me vaatame täpselt, millistel alustel lihtsustatud kuluvõimalused on paika pandud ja ka need kindlad summad selleks, et äh, näha, kas lihtsustatud kulumeetmega on võimalik äh, siis tegelikult ka kulusid katta ja komisjonil on ka võimalus teha oma ettepanek, kas siis teatud liikmesriikide rühma või kõikide liikmesriikide jaoks ja me äh, kasutame siis Eurostati andmeid oma analüüsideks praegu poliitiline pühendumus on suur, komisjon soovib jätkata selle meetmega, sellepärast et lihtsustatud kuluvõimalused mõjutavad väga palju ka veamäärasid äh, ja kasutatakse siis just neid paušaalsummasid äh, äh, tagasimakseteks. sellega on võimalik programmide täitmist kiirendada ja keskendutakse põhiliselt just äh, tulemusele, mitte aga kulutustele. ja selle delegeeritud määruse kaheksanda muudatusega me võtsime siis vastu otsuse, et lihtsustatud kulumenetlust äh, kasutatakse lisaks veel kümnes liikmesriigis. delegeeritud määruse sisu ei muutu tõttu eh, see jääb sarnaseks kahe tuhande viieteistkümnenda aastaga, kohaldusala on sama, eh, operatsioonide tüübid, definitsioonid ja ka kohandused summades on samad ja paika pandud siis lisades iga liikmesriigi jaoks eraldi. meil on üks lisa iga liikmesriigi kohta, seal on paika pandud indikaatorite definitsioonid, mõõdikud ja ka summa ja liikmesriikidel on võimalik siis äh, taodelda nende summade äh, muutmist. kuhu me siis nüüd jõudnud oleme? siin näete üheksateist liikmesriiki, kes on slaidil roheliseks värvitud, kes on kasutanud siis lihtsustatud kuluvõimalust erinevate operatsioonide jaoks. Portugal liitub nende liikmesriikidega kes nüüd siis kasutavad lihtsustatud kuluvõimalusi. ma mainisin, et komisjonil on võimalus ka Euroopa Liidu tasandil see sisse viia ja siiamaani oleme me seda teinud hariduse, töötute koolitamise, nõustamisteenuste ja ka äh, töötajate koolitamise valdkonnas, nii et Portugalist saab siis kahekümnes liikmesriik ja nüüd selgitan täpsemalt, äh, millised riigid on kaetud ja millised on need erinevad kulud ja operatsioonid, mis on siis paika pandud. me praegu muudame lisasid Prantsuse, Tšehhi Vabariigi, Malta, Itaalia, Slovakkia, Hollandi, Rumeenia, Küprose ja Iirimaa jaoks. ning me oleme lisanud uued kindlad summad ka tehnilise abi jaoks äh, Iirimaa ja Prantsusmaa jaoks ning me oleme seda delegeeritud määrust juba ka nõukogule esitlenud, tegime seda esimesel oktoobril ning kahekümnenda seitsmendal septembril võeti see määrus vastu, nüüd on kahekuine vastuväidete tegemise aeg, aga oleme juba nõukogult kuulnud, et neid ei tule. nüüd see kaheksas muudatusettepanek muudab ka siis äh, haridusvaldkonnale määratud Euroopa Liidu tasandil vastu võetud lihtsustatud kulude menetlust. me oleme nimelt liikmesriikidelt saanud lisaandmeid ja nagu öeldud, oleme nüüd välja töötamas ka lisa Portugali jaoks. mis on siis need erinevad tegevusprogrammid, millega on võimalik siis äh, kulusid katta? kõigepealt siin on Prantsusmaa ja siin on ähm, kaetud operatsiooniprogramm, mis puudutab La Reunioni. ja see on siis suudatud ähm, individuaalsele äh, kutseõppele, samamoodi ka äh, kutseõpet haridusvaldkonnas, äh, vabandust, tervishoiuvaldkonnas ja siin on tõesti keskendutud just tulemusele ja me katame siis kulusid vastavalt osalevate inimeste arvule. samamoodi on kindel summa ette nähtud ka tehnilise abi jaoks, see puudutab operatiivprogramme Euroopa Sotsiaal, üks puudutab siis Euroopa Sotsiaalfondi Kesk-Prantsusmaale ja teine siis ka noorte äh, töö algatust. Tšehhi Vabariigi puhul kaheksa uut erinevat äh, lisatud äh, valdkonda, äh, nelikümmend on juba eelnevalt paika pandud ja nad, Tšehhi Vabariik oli üks esimene, kes hakkas kasutama lihtsustatud kulumenetlust ja ma olen veendunud, et varsti kogu raha, mille Tšehhi Vabariik saab sotsiaalfondist, on kaetud just selle lihtsustatud kulumeetmega. ja seega võime olla kindlad, et programme rakendatakse kiiresti ja veamäär on väike. siis Malta muudatusettepanekud, siin on äh, luba, äh, Malta on palunud teha neli muudatust. üks puudutab stipendiumeid just äh, ülikooli punktisüsteemi jaoks, siis Itaalia, siin on kaks uut tegevusprogrammi Bon Lombardia ja Bon Inclusione, millega antakse siis ähm, võimalus siis ähm, kasutada sarnaseid äh, rahastamisvõimalusi, mida on kasutatud juba teistes piirkondades ja peale selle laiendatakse siis äh, seda programmi veel kolme uue tegevusprogrammi kaudu ja samamoodi on siia kaasatud ka noorte tööhõivealgatus ja ka öö, ähm, tööhõivepoliitikate programm, kus on siis grupikoolitused, individuaalsed koolitused, üldised koolitused ja ka ametnike koolitused. Slovakkia puhul on nüüd viis uut taotlust. Ähm, oleme saanud neilt ka lisastatistikat ja seega võime need kinnitada. siis äh, Holland äh, mis puudutab tööturu juhiseid ja tudengite koolitamist ning Rumeenias puudutab lasteaialapsi ja nende toitlustamist ning Euroopa Liidu tasandil, nagu ma juba mainisin, arvestasime siis viimaseid Eurostati andmeid ja muudame haridusvaldkonna rahastamist. siis Küprose puhul on uus programm, mis puudutab äh, avaliku haldussüsteemi muutmist äh, äh,, samamoodi tööhõivet, inimressursse ja ka sotsiaalset kaasatust ja Iirimaal on ette nähtud äh, siis üle kahe tuhande euro rohkem igale sajale tuhandele eurole, mis on kulutatud tehnilisele abile ja peale selle siis ka sotsiaalse kaasatuse programmi rahastame ja Portugal, nagu eelnevalt juba öeldud, on nüüd siis uus lisa, kus me oleme ette näinud siin äh, mitteametliku koolituse rahastamist avaliku sektori töötajatele. ja seda siis selleks, et koolitusel osalevate inimestele töötasu siiski hüvitada mul on väga hea meel, et ma sain teile esitleda neid võimalusi, kuidas lihtsustatud kulumenetlusi kasutatakse ja praegu viie liikmesriigiga töötame siis välja uusi lihtsustatud kulumenetluse programme selleks, et äh, järgmise aasta alguses äh, saaksime me uuesti muuta delegeeritud äh, määrust ja liikmesriigid saavad siis hüvitada programme lihtsamalt ja kiiremalt. aitäh! kui teil on küsimusi, siis kallid kolleegid, nüüd on teil võimalus. härra Pislaru, palun kõigepealt. Uh, menetluslik küsimus. sain aru, et kui nõukogu pole vastu, siis on see meile lihtsalt informatsiooniks või kas me saame teha ka muudatusettepanekuid delegeeritud aktile. äkki te saaksite seda selgitada, mis oleks siis äh, äh, tähtaeg ja te ütlesite sisulise poole pealt, et praegu peate läbirääkimisi viie liikmesriigiga uute delegeeritud aktide üle, kas te võiksite öelda, millised need viis liikmesriiki on, kellega te läbirääkimisi peate? härra Kaasa, palun. Like our... aitäh suur tänu komisjoni esindajale selle ettekande eest. kui ma nüüd õigesti aru sain, siis eh, lihtsustatud eh, kuluvõimalus liikmesriikidele, sellega komisjon eh, soovib seda menetlust kasutada rohkem ja kutsuda rohkem liikmesriike üles seda kasutama ja seda tegema erinevate programmide ja tegevuskavade puhul. kas te võiksite seda täpsemalt selgitada, et te võiksite meile lihtsalt komisjoni plaane selles valdkonnas tutvustada? aitäh, proua Sukova, palun! suur tänu! tegemist on delegeeritud määrusega, mis võeti vastu kahekümne seitsmendal septembril ja kaks kuud on siis äh, kaasseadusandjatel äh, selleks, et otsustada, kas nad on sellega nõus või mitte, nii et kas kinnitada selle heaks või lükkate tagasi. nii teie kui ka nõukogu siis ja nõukogu on öelnud, et nemad äh, äh, väga kiiresti äh, vastavalt sellele nad siin katsetavad ka ühte uut IT-vahendit ja nad juba teavad, et vastuväiteid ei ole. see, tegemist on nii-öelda dialoog äh, vabandust, vaikiva nõusolekuga, nii et kui me mingit teavitust ei saa, siis me lähtume sellest, et ollakse nõus. Austria ja Rumeenia on need kaks liikmesriiki, millega me peame läbirääkimisi, teisi ma praegusel hetkel ei mäleta, sest kolleegid teevad seda tööd tehnilisel tasandil haldavate asutustega, audiitoritega ja ka äh, eelarve peadirektoraadiga, hoolitsemaks selle eest, et see välja töötatud metodoloogia ja statistika, mida kasutatakse, on korrektne ja piisavalt laiapõhjaline selleks, et tõesti eh, hoolitseda sellest, et lihtsustatud kulumenetlus eh, lihtsustab ja parandab menetlust. me anname liikmesriikidele aega välja töötada oma kalkulatsioonimeetmeid eh, ja me ei võta delegeeritud õigusakti kunagi ühe riigi kohta vastu, vaid me üritame neid grupeerida. ma olen üpris positiivselt meelestatud selle meetme kasutamise osas. meil on nüüdseks juba kakskümmend liikmesriiki, see on päris hea saavutus. meil on siin eh, neli erinevat tasandit ka Euroopa Liidu jaoks, mida kasutatakse ka liikmesriikides ja äh, liikmesriigid kasutavad siis otse neid äh, üks, ühikukulusid, me korraldame siin seminare, meil on ka riikideülene võrgustik, mis äh, hõlmab kõiki liikmesriike, mis on huvitatud siis äh, fondide rahastamise lihtsustamisest ja vaadatakse, millised võimalused on välja töötatud, millist metodoloogiat on kasutatud ja kuidas äh, nad kavatsevad äh, siis hoolitseda programmide kiire rakendamise eest. on väga tähtis, nimelt ma ju mainisin, et on võimalik äh, lihtsustatud kulumenetlusi muuta, kaasajastada ja neid samu võimalusi võib ka järgmise programmiperioodi ajal eh, sarnaste rakendusprogrammide jaoks kasutada, ilma et oleks vaja mingeid muudatusi või kontrolle läbi viia. Neid koondusi tehakse siis kord aastas eh, ja komisjoni teenistused kinnitavad nad heaks. Eh, ning kui nad on kord heaks kiidetud, siis neid rohkem ei kontrollita. aitäh, proua Sukova, meenutaksin teile meie ajakava mis puudutab tööhõivekomisjoni, siis vastuväidete esitamise tähtaeg on kuues november. ja nõukogu Euroopa Parlamendi jaoks, nagu siin juba öeldud, kakskümmend seitsmes november on siis lõplik vastuväidete esitamise tähtaeg. härra Pislaru, menetluslik küsimus siis, kui see on kuues november, mis on põhimõtteliselt homme lähtudes sellest ettekandest loeme nüüd dokumenti ja kui on kommentaare, siis kuidas me neid edastame? Yes, basically objection means no, there is. vastuväide tähendab, et me ütleme ei, mingit muud võimalust ei ole. me ütleme kas jah või ei. nii lihtne see ongi jah, ma sain sellest aru. see oli tõesti selge. ma hindasin väga seda komisjoni ettekannet, ma siiski paluksin, et komisjon tuleks natukene varem parlamendi ette esitlemaks selliseid delegeeritud akte, selleks et meil tööhõivekomisjonis oleks ka piisavalt aega üheskoos koordinaatorite koosolekul otsustada, kas meil on vastuväiteid või mitte. praegusel hetkel menetlusliku poole pealt tundub mulle, et me ei saa mitte mingeid vastuväiteid esitada. ei ole, et meil oleks vastuväiteid, lihtsalt ma tahan selle protseduurilise küsimuse tõstatada. nii et palve teile tulevikuks, et te tuleksite natukene varem meie ette, selleks et me saaksime arutada seda küsimust. minu poolt lihtsalt märkus, et äh, iga tööhõivekomisjoni liige saab siin vastuväiteid teha, mitte ainult koordinaatorid. nii et kõik tööhõivekomisjoni liikmed, nii et kui üks liige on vastu, siis seda arutatakse, kus või millal või kas piisab, et ühel liikmel on vastuväide ja see lükatakse tagasi? okei okay,, so, so if there is, if there is uh, objection. kui kui on vastuväide, siis me tõstatame selle koordinaatorite koosolekul ja jätkame. ma hindan tõesti seda, et komisjon esitles seda delegeeritud akti, on tähtis, et meid informeeritakse, aga oma fraktsiooni nimel ma paluksin, et komisjon tuleks meie ette natukene varem, selleks et me saaksime natukene varem sellest kõigest teada sest praegusel hetkel ei ole meil võimalik menetlusest kinni pidada, isegi kui meil oleks teoreetiliselt mingi vastuväide olnud, seda vastuväidet ei oleks saanud esitada. okei okay., so uh, the commission does this service this komisjon teeb selle ettekande nii-öelda lisaks sellele kirjalikule dokumendile, mis on liikmesriikidele laiali jagatud ja see tuli teile ju palju varem aitäh ettekande eest ja ma küsin oma nõunikelt, kas tõesti seda dokumenti siis ka varem juba jagati meiega. aitäh, sellega on meie koosolek ammendunud, aitäh kõigile. suur tänu kõigile nende huvitavate küsimuste eest, mida esitasite meie ettekandjatele järgmine koosolek toimub kaheteistkümnendal novembril. suurepärane, ilusat päeva!